okay, everybody, could we start to set... kas me saaks palun äh, istuda oma kohtadel, et me saaks oma koosolekut alustada? ma võin kõvema häälega kisada, kui vaja peaks olema. kas kolleegid palun istuks oma kohtadele? palun istuge oma kohtadele, et me saaks alustada. me ei saa äh, alustada kuulamist, kui nii palju kaameraid on siin saalis. me jääme ilmselt kümme kuni viisteist minutit hiljaks ja see tähendab seda, et me lõpetame kümme kuni viisteist minutit hiljaks. ma arvan, et meie komisjon ei peaks kannatama sellepärast, et teised hiljaks jäid. kõigepealt ma tahtsin tervitada härra Almuniat, volinikukandidaati, ta on meie jaoks juba vana tuttav. Te peaksite muidugi arvesse võtma seda, et kirjalikud vastused on juba olema esitatud ning need on esitatud kolleegidele kõikides keeltes. ning äh, me hindame äh, äh, kandidaati tema üldise kompetentsi alusel, tema Euroopa meelsuse, tema isikliku iseseisvuse äh, Eh, ning tema teadmiste ja kommunikatsiooni eh, oskuste kohas. kas võiks palun eh, vaiksemalt, sest mitte kõik ei ole tuttavad sellega, mis siin toimub. me toimime nii, nagu ette on nähtud sellises programmis. volinik saab kümneks minutiks sõna ning see sissejuhatus, sellele sissejuhatuse järgnevad küsimused Äh, kolleegidelt, kõigepealt saavad sõna fraktsioonide esindajad. pärast esimest küsimuste vooru EKONi komisjonilt saavad esitada kaks küsimust transpordikomisjoni liikmed. nii et tegu ja nad on üsna alguses, et nad ei peaks kolm tundi istuma ja küsimused alles lõpus esitama. pärast seda esitavad äh, küsimusi EKONi komisjoni liikmed. ärgem unustagem, et ajapiirangud on küsimuse esitamiseks üks minut, kaks minutit äh, vastuseks ning äh, mitut küsimust korraga pole õigust esitada. üks minut lisaküsimuse esitamiseks, mis peab olema seotud sama teemaga, me ei, ei tohi lisada midagi uut, sest äh, volinikul on kõigest üks äh, minut vastata, ei ole õiglane, kui ta peab ühe minutiga uuele küsimusele vastama. ma jätan endale õiguse küsimuse tagasi lükata, palun ärge rääkige väga kiiresti. enne kui ma annan sõna volinikukandidaadile, sooviksin ma teha äh, paar äh, juhatuse poolset märkust. härra Almunia äh, me, meil on väga hea meel selle üle, et te olete väljendanud soovi ähm, läbipaistvalt ja ähm, avameelset koostööd teha meiega. tahaksime rõhutada, kui oluline on meie jaoks, et parlament saaks äh, juba varakult äh, seadus e, e, ettevalmistavaid dokumente, seaduse projekte, et me saaks oma tööd korralikult teha see peaks äh, laienema ka sellistele küsimustele, mida, millest teie teate ja millest meie midagi ei tea. oleks tore, kui te meid varakult sellistest asjadest informa-, informeeriks. meil on väga hea meel selle üle, et te olete valmis meiega koostööd teha, nagu te teate, finantskriisi vältel kõik kolm volinikku, kes on seotud konkurentsi, finantsturgude ja majandusküsimustega, on pidanud tegema koos, tihedat koostööd, eeldatavasti see tihe koostöö ka jätkub Econ loomulikult tegeleb kõigi nende valdkondadega, me soovime selle koostöö jätkumist. meil oleks hea meel ka selle üle, kui te kaasaksite meie komisjoni ka enda töösse. oma kirjalikus vastuses te ütlesite ka, et komisjoni institutsionaalne ülesehitus otsuse langetamiseks konkurentsivaldkonnas on väga tugev see puudutab ka garanteerimisi, mis puudutavad õiglust eh, ja efektiivsust, kuid eh, süsteem on siiski selline, mida võib olla üsnagi keeruline jälgida. selle võib olla üsna ka ras-, ka üsna raske tõestada, et garantiid eksisteerivad juba üsnagi varajases staadiumis, seda me oleme avastanud, kui me oleme üritanud eh, keerulisemaid küsimusi põhjalikumalt uurida arvestage, et meie jaoks on väga oluline oma tööd hästi teha ja aeg-ajalt eh, on meil vaja midagi enamat kui tõestamata deklaratsioon erinevate protsesside kohta. kui te kokkuvõtteid hakkate lõpus tegema, saate mulle võib-olla eh, täpsemaid vastuseid anda nende küsimuste kohta. nii et pikemalt ootamata annan ma nüüd teile sõna. Thank you very much, madam. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud. natuke enam kui viis aastat tagasi, kahe tuhande vii-, neljanda aasta oktoobris ma äh, esinesin sellesama komisjoni äh, sarnasel kuulamisel ning äh, ma väljendasin oma Euroopa veendumusi ning rääkisin ka sellest, kui hea meel mul on selle üle, et ma saan jätkata oma tööd komisjoni liikmena, mille ma olin kahe tuhande neljanda aasta aprillis alustanud ja ma olen nüüd taas siin volinikukandidaadina ning ma tahaksin veel kord sajaprotsendiliselt korrata ka seda kõike, mida ma siis ütlesin. see peaaegu kuueaastane periood kuue komisjoni liikmena on andnud mulle suure rahulduse oma tööst ja mul on eriti hea meel selle üle, et mul on olnud võimalik olnud osaleda Euroopa integratsiooni töös, mis on saanud uue hoo Lissaboni leppega. Euroopa e-, eesmärgiks on rahu ja stabiilsus ning eh, samuti tugevdada demokraatiat meie kontinendil ning samuti tugevdada tugu, turumajandust, mis eh, samas oleks võrdne ja efektiivne. mina kui volinik möödunud komisjoni koosseisus tahaksin rõhutada, et ma sooviksin aina eh, ühtsemat Euroopat kes, kes on ka efektiivne suhetes partneritega globaalses maailmas. samuti soovin, et Euroopa oleks eh, oma viiesaja miljoni elaniku eh, teenistuses, kes praegusel hetkel on palju, kellest praegusel, on paljusel hetkel rask-, raskes seisus. kahe tuhande neljandast aastast praeguse hetkeni olen ma üritanud olla võimalikult äh, Äh, truu oma ideaalidele ja võttes, äh, võtnud arvesse ka olemasolevaid lepinguid. tihti olen ma arutanud oma, äh, selle komisjoniga oma töömeetodeid ja olen rääkinud ka plenaaril, olen olnud võimalikult konstruktiivne ja avameelne. uuel periood, tööperioodil jään samuti iseendaks ning soovin tugevdada komisjoni ja parlamendi vahelist koostööd, see on esmatähtis selleks, et Euroopa Liit arendaks välja kõik oma eh, võimalused. kriisi jättis töötuks miljonid inimesed, paljud neist noored. see tähendab seda, et meil on väga suured väljakutsed ees. tahaksin öelda, et seoses Euroopa Liidu abile ja seoses eh, võimalustele, mille uued lepingud annavad, meile on meil võimalik eh, pakkuda välja äh, uusi vastuseid äh, neile probleemidele, mille kriis on tekitanud. sellega seoses on meil vaja koordineeritud plaani kriisist väljatulekuks. tegu on tugeva hoovaga selleks, et äh, taastada majanduskasv, samuti selleks, et tugevdada Euroopa integratsiooni ja lähendada seda Euroopa kodanikele. kriis äh, tekitab uuesti globaalse haldus- ja valitsusküsimuse, ja tekitab ühtlasi ka me küsimusi meie äh, välisdimensiooni kohta. sellega seoses äh, Euroopa Komisjoni liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed ja nõukogu liikmed äh, peame arvestama sellega, et meil on, meile langeb väga suur vastutus järgnevatel aastatel. ma olen sellest täiesti teadlik ja ma võtan selle energiliselt ja optimistlikult vastu. sest Euroopal on olemas vahendid selleks, et need väljakutsed ületada eriti eh, tänu sellele, et Euroopa meetodid on ennast tõestanud aastate jooksul ja see, need meetmed, meetodid paranevad veelgi seoses Lissaboni leppe jõustumisega. minu uues ametis on minu eh, prioriteet täpselt samasugune kui eeldunud eh, komisjoni koosseisu ajal. tahan, et Euroopa muutuks tugevamaks, soovin, et me kasvaks tasakaalustatult, meie tasa, meie majanduskasv oleks jätkusuutlik ja et me suudaks luua paremaid töökohti sellega eh, seoses pean ütlema, et eh, siseturg, konkurents ja euro mängivad eh, olulist rolli. vastavalt Lissaboni leppele on konkurents oluline selleks, et anda Euroopale vahendid selleks, et konkureerida globaalsel tasandil efektiivselt. kogemustega, kogemuste tõttu me teame, milliseid vahendeid on vaja. ettevõtetel on võimalis, võimalik edukamalt väljaspool Euroopa Liitu konkureerida, kui nad suudavad äh, teadusuuringuid läbi viia, kui nad suudavad äh, innovatiivsed olla ja töökohti luua. see tähendab seda, et on töö, meie turul valitseb suurem konkurents. kuid mis on veel olulisem? kodanike seisukohast lähtudes, kes on samad, kes ka tarbijad, rohkem konkurentsi tähendab äh, Eh, tähendab rohkem eh, teenuseid, eh, rohkem kaupu, pakkumisi ning seda on näida, näha olnud korduvalt. ning sellest perspektiivis lähtudes ma kinnitan teile, et Euroopa konkurentsi tingimused ja reeglid kehtivad kõigi jaoks. õigus on esitada kaebus, kõigil on õigus ennast kaitsta ja samuti tuleb arvesse võtta kodanike üldiseid huvisid ja Euroopa majandushuvisid konkurentsipoliitika saab olema õiglane ja äh, kindlameelne ja erapooletu. me ei allu äh, survele mitte kellegi poolt. me ei äh, eelista mitte kedagi, olgu, olgu tegu ükskõik kui võimsate lobitegijatega. lobisi, lobid on tihtipeale konkurentsile kõige kahjulikumad samuti ei tohi lubada, et äh, suurettevõtted äh, kasutaks halvasti ära oma domineerivat positsiooni turgudel. see, selliste nähtuste, selliste domineerimiste vastu võitlemine aitab meil turgu tasakaalus hoida. me peame võimaldama Euroopa ettevõtetel äh, adekvaatselt kasvada, ilma et sealjuures siseturu olukord halveneks olemasolevad normid annavad selguse, kindluse ja etteaimatavuse. Need on kõik oluliselt eh, selleks, et konkurentsi eh, vastaseid tegevusi maha suruda, kuid alati on võimalik paremini teha. me peame eh, ka sanktsioonid, sanktsioonide süsteemi ümber vaatama selleks, et nad kattuks olemasolevate uute vajadustega kindlasti lähikuudel vaatame eh, üle eh, auto, eh, autoehitusturu ja finantsturu. ja selle aasta lõpus soovin ma juba horisontaalkokkulepeteni jõuda. Te teate suurepäraselt, et Euroopa Parlament on koos komisjoniga Eh, mõelnud pikalt selle üle, eh, kuidas, eh, kuidas tarbijad saaks kompensatsiooni kahjude eest, mis on suurettevõtete domineerimis, domineeriva positsiooni tõttu tekkinud. ma soovin, et jääks ära sellised liialdused, mis on tekkinud teis-, mujal maailmas. leian, et tuleb arvesse võtta parlamendi kõiki ettepanekuid ja ideid ja kavatsen kaasata täielikult parlamenti kaasotsustusmenetluse käigus äh, oma töösse. kõige olulisem kahtlemata on võidelda finantskriisi vastu. liikmesriigid on endale võtnud tohutud finantskohustusi pankade to,, pangasektori toetamiseks. komisjon on äh, Ehm, võimaldanud ligipääse finantseerimisele eh, kriisi käigus. samas eh, üritati eh, konkurentsimoonutusi ära hoida siseturul. praegu tuleb tegeleda pankade ümberstruktureerimisega, et need muutuks jätkusuutlikuks keskpikas ja pikas perspektiivis, et nad suudaks, nad suudaks funktsioneerida ilma riigipoolse abita tuleb võidelda olemasolevate riskide vastu ja garanteerida finantsstabiilsus. Need riigipoolsed abid peavad võimaldama ettevõtete jätkusuutliku tegevuse ning komisjon peab otsustama, milline hetk on õige selleks, et tulla tagasi selle olukorra juurde, mis valitses enne kriisi. peame ütlema ka seda, et eh, kui eh, praegused prognoosid täide lähevad, siis võib öelda, et lähme eh, staatus quo juurde tagasi selle aasta lõpus. kavatsen selle mandaadi vältel vaadata üle, milliseid, millis-, kuidas peaks edasi arenema riigi pool, riigiabi. kindlasti tuleb üle vaadata riigipoolsed abid, regionaalabi, erinevad horisontaaltoetused, mis äh, tuleb uuesti üle vaadata, mille koha pealt tuleb küsida, kuidas nad saavad oma tegevust parandada. kindlasti oh, kindlasti on see konkurentsipoliitika oluline osa Euroopa äh, kaks tuhat kakskümmend ähm, ähm, juures, mis asendab Lissaboni strateegiat. meil on vaja sotsiaalset äh, toimivat turumajandust konkurentsipoliitikal on kindlasti väga oluline roll mängida. samuti peab ta astutama omapoolse panuse selleks, et garanteerida kvaliteetsed äh, avalikud teenused, mis oleks kõigile kättesaadavad, äh, kättesaadavate hindadega, mis on oluline osa meie kodanike igapäevasest elust. samas aitab see kaasa sotsiaalse ühtsuse võrdsuse saavutamisele. Äh, artiklid neliteist ja sada kuus ja artikkel ma pean lõpetama Lissaboni leppest. pärast ma räägin teile edasi, mis ma öelda tahtsin. We have to be a little bit precious with our time maybe no.. suur tänu, me peame oma aega äh, siiski äh, kalliks pidama, võib-olla keegi teile kunagi hiljem küsib teilt äh, selle järgmise kõne osa kohta, nii et te saate sellest rääkida. meil on siin kohal EKONi esindajad, kes esindavad poliitilisi fraktsioone, kõigepealt palun, härra Kooses härra volinik, lubage kõigepealt teile öelda, ma ei julge öelda tere tulemast, sest nagu te meenutasite, käisite te meid äh, siin tihti külastamas viie aasta jooksul, kuid äh, tervitan teid siiski uue komisjoni ees. ma soovin, et te annaks meile selgeid kindlaid vastuseid erinevates küsimustes, mille teile esitame. Te olete konkurentsi eest nüüd vastutav see on kahtlemata oluline küsimus, kuid see ei ole eesmärk iseeneses. mis puudutab majandusplaani, siis äh, konkurentsipoliitika peavad olema majanduskasvu teenistuses, see peab muutma meie ettevõtted äh, jätkusuutlikumaks, konkurentsivõimelisemaks, see peab tähendama ka seda, et nende bürokraatlikku koormat tuleb vähendada, mis ei ole Euroopa üldhuvides või tarbijate huvides ning selles osas mul oleks teile kaks äh, punkti, kaks küsimust esitada, mis on parlamendis palju poleemikat tekitanud. kõigepealt äh, siis äh, kollektiivse hagi esitamine ning samuti trahvide esitamine konkurentsireeglite riik-, rikkumise pärast. kas te oleksite nõus kaasama parlamenti sellesse tegevusse, kuigi seda ei ole lepetes ette nähtud ja kuidas te arvate, et see peaks mõjutama väikeettevõtete äh, tegevust. suur tänu! suur tänu teile küsimuste eest, ma olen nõus sellega, et konkurentsipoliitika ei ole eesmärk iseeneses. kui tegu on siiski eh, väga olulise vahendiga selleks, et eesmärkideni jõuda. mis eh, puudutab teie kahte küsimust, siis mis puudutab eh, kollektiivset hagi, see on tõsine probleem, sellega peaks tegelema peaks äh, otsima võimalusi selleks, võimalust selleks, et ka kaitsta ohvreid äh, konkurentsireeglite rikkumiste tagajärgede eest. see pole ainus, mida tege-, me peame, peame andma tarbijatele ka muid võimalusi kollektiivse hagi, kollektiivse kaebuse esitamise jaoks. ja oluline on siin veel äh, see, et me peame paremini koordineerima erinevaid võimalusi ähm, konkurentsivaldkonnas kollektiivse abi, äh, hagi esitamiseks. ei tohi tekkida menetluslikke segadusi. teiseks äh, tuleb ära hoida äh, rikkumisi, mis on tuttavad teistest riikidest, mis on saanud tuntuks sõnadega class action ma arvan, et äh, parlamendi komisjon peavad selles osas tööd tegema järgnevatel kuudel. ma kindlasti ootan parlamendipoolset aktiivset osaldust ja ma eelistan koos, kaasotsustusmenetlust sellistes olulistes küsimustes, selliste oluliste küsimuste arutamiseks. kas ja nüüd teine küsimus puudutas trahve. Need on nii-öelda veenmiselemendid ja need mõjuvad, need on mõeldud nende vastu, kes üritavad negatiivselt mõjutada konkurentsi. see peab olema adekvaatsel tasemel, sest kui, kui trahvid on liialt madalad, siis ei ole eh, ettevõttel mingisugust huvi konkurentsipoliitikat respekteerida. pärast kahe tuhande kuuendal aastal vastu võetud meetmeid on eh, vastu võetud adekvaatselt Äh, kõrged trahvimäärad. ma esitan uuesti sama küsimuse, et teil oleks vastu, aega vastata äh, on äh, lõuna poolt pärit inimesi ja põhja poolt pärit inimesi ja mina olen lõunalt pärit, pärit, nii et ma mõistan volinikku. tänan, ütleb volinik. minu meelest on on äh, trahvid piisavalt kõrgeid, nii nagu nad seda olema peavad. tõsi on see, et need, kes ütlevad, et äh, VKE-dele, kes äh, või neile ettevõtetele, kes tootavad, töötavad, tootavad, toodavad kõigest ühte tüüpi tooteid, see neid mõjutab, mõjutab rohkem, trahvid mõjutavad neid rohkem kui suurettevõtteid. see on küsimus, mida me peaksime edaspidigi analüüsima kuid äh, ma võin teile öelda, et äh, pärast seda, kui äh, komisjon suunised vastu võttis, on määratud umbes viiskümmend trahvi ja kõigest kolm oli, jõudis trahvimäär kümne protsendini maksimummäärast, mis on paika pandud Thank you very much um, and we now suur tänu ja nüüd läheme edasi sotsiaal, äh, sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni juurde, härra Sanchez Presedo, palun. suur tänu, tahaksin samuti, samuti soovida tere tulemast. Äh, härra volinikukandidaadil soovida teile head uut aastat, äh, võib-olla peaks teile soovida head viis aastakut ma arvan, et teil pole ennast vaja siin esitleda ennast, viimased viis aastat olete te näidanud ennast kompetentse, dialoogi alti ja koostöövalmina. Teie olete olnud vastutustundliku koha peal ja nüüd asute te komi-, tööle komisjoni asepresidendina konkurentsipoliitika valdkonnas samu-, volinikuna ja seda väga keerulisel ajastul me elame globaliseeruvas maailmas, mis on aina enam multipolaarne. Euroopa Liit, eh, Euroopa Liidu jaoks on oluline konkurents ettevõtete, eh, samuti liikmesriik, solidaarsus liikmesriikide ja kodanike vahel. me peame eh, jõudma selleni, et me, Euroopa konkurentsipoliitika on kasulik, oleks kasulik meie äh, kodanikel. mul on hea meel, et te olete Euroopa-meelne konkurentsivaldkonnas, mis äh, puudutab, soovisin teile esitada küsimuse. Te olite nõus, te rääkisite ähm, horisontaalsest lähenemisest, kuidas te kavatsete garanteerida Eh, sellele küsimusele, kuidas ta koostööd kavatsete teha teiste volinikega. suur tänu teile teie kommentaaride eest. ma tahaksin kogu komisjoni ees kinnitada, et minu koostööd, valmidus, minu avatus on ka tulevikus kindlasti eh, sama, mis ta varem on olnud ja ma olen täiesti nõus sellega, mida ta ütle-, mida ütles Jacques Delors konkurentsi rolli kohta solidaarsuse valdkonnas ja mis äh, puudutab äh, äh, kollektiivhagi esitajaid, nagu ma ütlesin enne, siin on tegu, siin on oluline esile tõsta kompensatsioone näiteks neile tarbijatele, kes on äh, kellega halb konkurentsipoliitika on kahjustanud, samuti ka neid, kes on äh, ostnud äh, kehva kvaliteediga tooteid. me peame koordineerima äh, ka olemasolevaid seadusandlusi erinevates liikmesriikides selles valdkonnas ning samuti on vaja võimaluse korral sisse viia selliseid vahendeid, mis Eh, annaks võimaluse selliseid küsimusi lahendada muul viisil kui kohtus, et eh, ära aida liigselt eh, vaidlusküsimusi kohtutes ning et jääks ära need suured class action'id, mis on toimunud teistes riikides. kolmkümmend sekundit, kui te tahate lisaküsimusi teha. ei, tänan, siis lähme Alde juurde ja proua Goulart saab sõna Bonjour, monsieur le commissaire. tänan, härra volinikukandidaat. Te olete siin muidugi hästi tuntud meil. Teil on komisjoni kõige olulisem portfell, portfell. Teil on väga laialdased volitused. Teie eelkäija võitles ähm, kartellide vastu VKD e poolt, samuti võitles ta äh, suurte ettevõtete liitumise vastu, nii et äh, Äh, konkurentsipoliitika on olnud väga edukas, kuid hoolimata sellest mõnedes liikmesriikides äh, on just see konkurentsipoliitika tekitanud suurt vastumeelsust Euroopa Liidu vastu. me teame, mida on äh, kaasa toonud liigne liberaliseerimine, te rääkisite kodanikust kui tarbijast, võib-olla kodanik ei ole siiski mitte ainult tarbija. nii et mida on teil kavatsus teha selleks, et asja tasakaalus hoida? meie ALDE jaoks on oluline ikka küsida äh, mida teha selleks, et lepitada eurooplased konkurentsipoliitikaga? tänan, proua Goulart. ma ei ole sugugi kindel, et Euroopa kodanikud äh, on äh, pahased Euroopa konkurentsipoliitika peale. ma arvan, eurooplased on pigem pahased domineerivate suurettevõtete, suurfirmade peale, kartellide peale paljud äh, ette, paljud kodanikud on pahased äh, riigiabi peale, mis rik-, moonutavad konkurentsi ja moonutavad paljusid majandussektoreid. eurooplased ei soovi privileege sellistes valdkondades. Nad ei soovi, et ettevõtted äh, kasutaks ära oma domineerivat turupositsiooni mida teha minu meelest? minu meelest peab eh, kasutama olemasolevaid leppeid, olemasolevaid norme, mis on kindlaks määratud lepetes. ma räägin siin ka Rooma lepingutest, mitte ainult Lissaboni lepingust. Need on loonud raamistiku, mis on eeskujuks kogu maailmale. Neid tuleb rakendada. samuti tuleb selgitada kodanikele, millised eelised Äh, saame me turu heast toimimisest, millised eelised on määrustel, mis garanteerivad toimivat, äh, toimivad äh, avalikud teenused ning mis võimaldavad riigil sekkuda, kui riigi sekkumine vajalikuks osutub. me peame Eh, aitama kõiki, mitte ainult neid, kes riigipoolset abi saavad. mina arvan, et konkurentsipoliitika eh, selgitamine on väga oluline, see ei ole üheski lepingus sees, kuid see on oluline osa meie konkurentsipoliitikast. härra volinik, teil on õnn tulla riigist, mis hääletas põhiseadusleppe poolt, mina olen riigist, mis hääletas ei. Eh, ma kinnitan teile, et on väga palju ära teha selleks, et eh, inimesed eh, ei arvaks, et riigi abi tähendab eh, töökohtade päästmist, nad ei seia, et tegu on halbade investeeringutega, nii et ma tahaksin meile veel kord rõhutada seda, et tuleks koha peale näha, et komisjoni teenistused ja et ka riikide valitsused teeks arusaadavaks selle, et riigi raha tuleb investeerida tulevikku. ma tahaksin teile kinnitada seda, et teie teie vastuse alguses eh,, ma tahaksin teie vastuse alguse kohta öelda, et paljud inimesed ei saa aru, mida makroökonoomika tähendab. ma tahtsin, ma olen täiesti nõus sellega, et meil on, ei saa selgitada konkurentsipoliitika eeliseid, lugedes ette lepingute erinevaid artikleid. me peame eh, selgitama teie kodumaal ja paljudes muudes riikides on tehtud, olen teinud väga palju ähm, jõupingutusi selgitada eelarvepoliitikat. ma olen täiesti kindel, et paljud inimesed võtavad neid argumente kuulda. viimane arvamusküsitlus ähm, näitas, et ähm, väga paljud äh, prantslased olid mures riigi võla suuruse pärast. ma olen täiesti kindel, et äh, kui oleme dialoogis kodanikega, selgitame neile, millised eelised Eh, on hästi toimival turul, kuidas tuleb võidelda kartellide domineerivate positsioonide ja muu sellise vastu, kuidas konkurentsimoonutuste vastu tuleb võidelda. Eh, kui me seda kõike selgitame, siis nad toetavad meid, nad ei keera meile selga, nad toetavad meid. ja samas tuleb eh, alles hoida avalik teenus, tuleb alles hoida raamistik, mis garanteerib, et turumajandus toimiks Thank you, I am sorry to cut you off in suur tänu, ma vabandan, et ma katkestan teid teie sõnavoo keskel, aga nüüd annan ma sõna rohelistele, härra Lamberts, palun. suur tänu, proua esinaine. tänan, tere tulemast Roheliste nimel. me oleme hea meel tunnistada, et te olete kindlasti olnud väga äh, aktiivses dialoogis meie parlamendiga ja loodetavasti see on ka tulevikus nii. ma sooviksin tulla äh, sellise keerulise küsimuse juurde mis, millele seni ei ole eh, tähelepanu pööratud ja ma tahaksin rääkida siin nüüd maksukonkurentsist. Te võite muidugi öelda, et see ei ole teie küsimus, millega teie tegeleksite, kuid samas see konkurents võib olla ebalojaalne ja tuua kaasa ka turumoonutusi, kui eh, liikmesriik võtab kasutusele meetmed, mis võimaldavad kasutada eh, ja luua finantsparadiise, siis ta aitab kaasa turumoonutustele. meie tahaksime teada seda, millised on teie arvamused selle kohta, millised initsiatiivid te sooviksite haarata selles valdkonnas. suur tänu teile, härra Lambert. kõigepealt minu seisukoht ning komisjoni seisukoht on see, et äh, tuleb võidelda finantsparadiiside, maksuparadiiside vastu. ma arvan, et viimase kahe aasta jooksul juba esimesest G kahekümne kohtumisest on Euroopa Liit arva-, komisjon algatanud initsiatiivi võitlemaks äh, maksuparadiiside vastu ja see juba toob ka kaasa esimesi tulemusi. Te teate väga hästi, et äh, on väga palju Äh, palju vastulauseid esitatud pärast G kahekümne tippkohtumist. see kõik ei ole lihtne, kuid me peame jätkama. mis saab uue äh, Euroopa maksuraamistikuga konkurentsi seisukohast lähtudes? me ei saa konkureerida Euroopa Liidus äh, maksu, selektiivsete maksusoodustuste abil. kuid kohtupraktika kogemused on näidanud, et on e, olemas e, eksisteerivad direktiivid, mis puudutavad käibemaksu ja muud sellist, need võivad, need toimivad. võib-olla teie ja mina sooviks, et raamistik, koostööraamistik oleks teistsugune, kuid konkurentsivolinikuna äh, nagu te teate, saate aru, ma pean respekteerima olemasolevaid leppeid. Euh, Teie vastus oli selge ja arusaadav, kuid ma arvan, et kui me soovime tegutseda äh, kodanike huvides, siis on vaja, et me kohtupraktika üle vaataks, sest äh, kui me seda ei tee, tekib kodanikel selline mulje, et äh, me tegutseme pigem ettevõtete huvides ja et me ei garanteeri avalikku teenust, mille me peame kodanikuarvutustele garanteerima. vaatame, mida kohtupraktika selle kohta ütleb. Teie ega mina ei saa kohtule neid otsuseid ette kirjutada. kuid ma arvan, et ma eh, arvan, et paljude liikmesriikide kriis ja ka nende seisukohad eh, Eh, hakkavad erinema sellest, mis eh, oli tavapärane avalikus eh, arvamuses ja ka poliitikute seas kaheksakümnendatel aastatel. minu meelest muutused on toimunud, me räägime sellest ka pikemalt uh,. suur tänu, läheme edasi ECR fraktsiooni juurde ja palun uh, proua Swinberg suur tänu, proua esinejana, ma tahaksin tervitada teid ka meie fraktsiooni nimel ja ma tänaksin teid ka teie töö eest teie praeguses rollis. ma tahaksin keskenduda riigiabi küsile, ja ajutiste meetmete küsimusele, mis puudutab iseäranis äh, finantsteenustega tegelevaid ettevõtteid. väga paljud äh, riigid on pidanud vajalikuks osutada finantsabi äh, finantsasutustele ja pärast nende sekku-, neid sekkumismeetmeid on konkurentsi peadirektoraat otsustanud sekkuda nendesse toetusmeetmetesse konkurentsi põhjendustega. kas te võiksite rääkida, millised on teie arvamused sellisele tegevusele ja kuidas te kavatsete tagada, et liikmesriikide rahvas, rahvale jääb kõigist sellest tegevusest õiglane mulje, iseäranis kui me räägime äh, sekkumise järgsetest äh, varade paigutusest ja millised saavad olema järgnevad meetmed ja kui millised saavad olema läbipaistvusmeetmed ja kas, millised on teie ettekujutused sekkumisettevõtete, sekkumisega äh, ettevõtete tulevasest rollist? suur tänu! nagu te teate, volin-, komisjon võttis vastu neli erinevat juhtnööre sisaldavat dokumente, mis käsitlevad seda, kuidas riigiabiga finantssektoris pärast kriisi tegeleda ja ka pär-, ja kriisi ajal. üldisemad juht, juhtnöörid siis, juhtnöörid, mis puudutavad taaskapitaliseerimist ja äh, ja siis äh, veel minu teada garantiide kohta äh, ja nii edasi. ühesõnaga, kõiki neid elemente on juba arutatud ja mitte ainult komisjonis, vaid ka parlamendi ja parlamendiga. ja ma olen veendunud, et te olete teadlik sellest, kui arvukad olid meie arutelud äh, komisjonis, eelmise komisjoni ajal ECOFINis ja ka liikmesriikidega, nii et meil on raamistik, millest lähtuvalt me tagame Äh, need kaks, kahe otsuse äh, elluviimise kriisi ajal kõigepealt äh, ja kui asi puudutas heakskiitu liikmesriikide äh, toetusmeetmetele, toetusmeetmetele pangandussektori suhtes ja me püüame kasutada äh, horisontaalseid juhtnööre selleks, et erinevaid äh, süsteeme, mida erinevates liikmesriikides rakendatakse, koheldakse õiglaselt ja me rakendame neid äh, juhtnööre ka individuaalsete juhtumite puhul, nagu näiteks pankade puhul, kes päästeti kahe tuhande seitsmendal aastal, alustati esimeste päästmistega ja pärast seda pangad, kes ühel või teisel põhjusel tegevusel olid saanud riigi toetust äh, erinevates liikmesriikides, äh, nemad on samuti sellega hõlmatud. me püüame äh, nüüd otsustada, milline saab olema, millised saavad olema jätkumeetmed nendele programmidele, me teeme seda individuaalse lähenemisena, mõningate juhtumite puhul kavatse, kavatseme liikmesriigi programmi pikendada, sellepärast et olukord endiselt on ohtlik finantsstabiilsuse seisukohast, aga teistel juhtudel analüüsime me ümberstruktureerimisplaane Äh, riigisiseselt konkreetsete pankade puhul. meie, minu arvates oleme töötanud väga hästi ja me jätkame seda äh, tõsist tööd, sellepärast et järgnevate kuude jooksul tuleb väga palju otsuseid vastu võtta ja ka järgnevate aastate jooksul. samal ajal räägime me ka omavahel äh, ECOFINis ja samuti ka parlamendiga sellest, millal peaks lõpetama selle erakordse ja kõnelejad katkestatakse ma vabandan, Kei, kas sa tahad esindada täiendava küsimuse, küsimuse? jah, kui ma saan, siis tõesti. ma tean äh, teie endises rollis äh, Äh, oli teil tõeline ülevaade sellest, millised äh, finantsasutused äh, meile kõige rohkem muret valmistavad erinevates ettevõtetes äh,, erinevates riikides ja kui palju tegevust konkurentsi mõttes see tegelikult hõlmab, tahaksin ma küsida. nii minu endises ametis kui ka minu tulevases ametis valmistab mulle muret ennekõike see, kuidas hoida ära moraalne oht, ehk siis mitte julgustada neid, kes ei ole oma tööga hakkama saanud, oma tööga endiselt mitte hakkama saama, et nad saaksid endiselt riigi toetust. ja teiseks äh, nõuda ümberstruktureerimist nii, et kõigil oleksid võrdsed toimimistingimused ja tagada, et ärimudelid ja pikaajalised strateegiad on äh, vettpidavad ja toetavad meie majandust, reaalmajandussüsteemis ja meie, meil on tõhus finantssektor minu jaoks on oluline ka see, et me ei äh, kohtleks kõige kehvemini neid, kes kõige paremini toime tulid ja äh, need, kes kõige paremini toime tulid, äh, neil olid oma argumendid, õigustatud argumendid valumaks, et me ei kohtleks soodustatult neid, kes oma töö, kes ei saanud hakkama, ma arvan, et me anname endast parima, tegemist on väga keerulise küsimusega kuna näiteks Euroopa Keskpank, ma mäletan viimastel ECOFIN-i aruteludel sel teemal, ütles minu eelkäijal Neli Kruusile, et palun äh, tagage, äh, et finantsstabiilsus ei äh, satuks ohtu, see on väga raske ülesanne, aga me seda siiski kavatseme teha ja me, meil see õnnestub. ja nüüd, ja nüüd härra Küüt, kuue esindajana. tänan, proua esinaine, härra Almunia, mul on veel mõned küsimused pankade kohta, ma olen pärit äh, Euroopa Liidu liikmesriigist, kus lisaks erapankadele on ka tugevad ähm, riigi ja liidumaade pangad ja Euroopa Komisjon on neid viimasel ajal, viimastel aastatel rünnanud, on öelnud, et nad on konkurentsi moonutavad, lausa konkurentsivastased. minu arvates äh, on just äh, hoiukassad äh, kriisi käigus osutunud väga vastupidavaks ja seetõttu on selline pangandussüsteem mõttekas. minu äh, küsimus äh, teile ongi, et kuidas te konkurentsivolinikuna suhtute nendesse avalikesse pankadesse täna? Señor Clute, yo también procedo de un país que tiene un importante sector de cajas de ahorros. tänan. ja Hispaanias on ka palju äh, hoiukassasid kuid eh, nad on tihtipeale toimivad ka kui kooperatiivid. mina olen alati öelnud, et finantsettevõtted ei ole head või halvad. Nad sõltuvad sellest, kuidas neid juhitakse. Nad sõltuvad oma omaresvahenditest, sellest, kuidas nad eh, reegleid täidavad, kas nad, eh, kuidas, millistel tingimustel nad raha laenavad, nad, kas nad võtavad liigseid riske mis hiljem tuleb maksumaksjate rahast kinni maksta. ning see on minu poliitika, mida ma toetan edasi ka konkurentsivolinikuna. Mm, jah, ja lisaküsimus veel. Nende pankade tugevuseks ähm, oli see, et nad said riigi tuge maksumaksjate rahastamist ja Saksamaal toetasid nad niimoodi ka VKE-sid. ja suured pangad äh, just äh, väikeettevõtteid ei toetanud Saksamaal, nii et seetõttu nende avalike pankade roll oli väga oluline. nii et nüüd, äh, kas ma tõlgendan teie vastust õigesti, kui ma ütlen, et meie avalikke panku sellisel kujul, nagu nad eksisteerivad, te ründate ka tulevikus? mis puudutab vähemalt minu vastutusvaldkonda, siis mina kavatsen konkurentsireegleid kindlasti säilitada, nagu ka Michel Barrier, ma arvan, et tuleb tööd teha eh, finantsmäärustiku kallal ja see puudutab liikmesriikide tasandit ja Euroopa Liidu tasandit ning äh, kõik peavad neid äh, norme ja kohustusi täitma, kõik finantsmaailmas. on olnud näiteid väga heast finantshaldusest äh, kriisi vältel ja seda ka hoiukassade poolt, kes ei ole ähm, pangad ametlikult ja samuti on olnud väga halba finantshaldust, on halvasti fina-, investeeritud ja oma vahendeid on väga halvasti ära kasutatud. ja see puudutab nii kooperatiivi hoiukassasid, äh, investeerimispanku, kes on vägagi kuulsad ja tuntud ja seda ka Ameerika Ühendriikides, kes näiteks äh, on ka jalgpallimeeskondade suured toetajad. nii et mitte mingisugune poliitika ei ole aidanud kriisist kellelgi pääseda ainus on, mis on toiminud, on olnud hea finantsjuhtimine uh,. Thank you uh,, now we move on to the EF-. suur tänu. Uh, nüüd, um, e uh, sorry to be a little bit parochial. Uh, I've been pressed by some of the um, uh, British. Uh... jah, mulle avaldab muljet see, mida osad uh, Briti parlamendisaadikud siin on öelnud, aga siin on tegemist teatud uh, vääriti mõistmisega vist, kas te olete Hispaania Sotsialistliku Marksistliku äh, partei liige, kas te olite valitsuse liige, mis äh, oli Balti riikide iseseisvuse vastu ja kas te olete Kommunistliku partei liige? Eh, mina olin Hispaania valitsuse liige ja ma kuulun Hispaania Sotsialistlikus parteisse alates seitsmekümne kuuendast aastast. kui te räägite kantsler Kooliga, siis ajalooraamatutes oli sellel valitsusel au toetada algusest peale Saksamaa ühinemist ja muudatusi Ida- ja Kesk-Euroopa riikides. enamus neist riikidest on praegu Euroopa Liidu liikmed Euroopa Liidu laienemine, oleme, on alati saanud minu ja minu partei toetused alati e, ja me ka toetame järgnevaid laienemisi, mis aga puudutavad erinevaid koalitsioone ja e, liite erinevate parteide vahel, siis e, meie üks esmaseid põhimõtteid on, et kõik ideed, mida välit-, mida vabalt väljendatakse ja rikkumata inimõigusi, on aktsepteeritavad, meeldivad need meile siis või mitte. Uh, lisaküsimus? ei, vastus oli täiesti adekvaatne, suur tänu. tänan. nüüd äh, Hans-Peeter Martin fraktsioonisse kuuluvate saadikute nimel, kus iganes te olete. Hans-Peeter Martin, palun. tänan härra volinik, te olete kaht-, kahtlemata proff ja me ei peaks tundma muret teie ametisse astumise üle, kui meil oleks võimalik üksikuid volinikke heaks kiita, mitte niimoodi kollektiivselt, nagu me nüüd peame seda tegema. üks kolleeg juba viitas sellele, et meil on nüüd Lissaboni leping küll olemas, aga nõukogu ja osaliselt äh, ka komisjoni poolt on täheldatavad äh, tendentsid äh, menetluslike trikkide abil Euroopa Parlamenti ikkagi kõrvale jätta. kas teie näete ka selliseid ohtusid ja mida te teete selleks, et takistada Euroopa Parlamendi sellist kõrvaletõrjutust? tänan. ei, isiklikult ega komisjoni liikmena ei ole ma täheldanud äh, mitte mingisugust äh, vastumeelsust äh, või mingisuguseid taktikaid selleks, et vähendada kaasotsustusmenetluse valdkonda. minul on väga hea meel selle üle, et Lissaboni lepe laiendab veelgi kaasotsustusmenetluse valdkondi selle parlamendi koosseisu ajal juba. mul oli võimalus ainsa äh, õigusloomelise menetluse juures, mida ma mainisin. praegu me ei, ma ei ole siin paljust neist rääkinud. see puudutas äh, äh, kollektiivseid kompensatsioone kahjude kannatamise eest. ma arvan, et need, seda tuleks menetleda kasustatud menetluse raames. Te teate, et sõltuvalt sellele, millised õiguslikud alused tuleb välja töötada sõlgub, sellest sõltub ka, millist menetlusviisi me kasutame, sest mitte kõik eh, õiguslikud alused ei luba meil kaasotsustusmenetlust kasutada. arvestades seda, mida te ütlesite, siis kas te toetaksite, et parlamendi liikmed saaksid kõnelemisõiguse nõukogus äh, näiteks äh, töögruppide koosolekutel, sest siin nõukogu saab iseenesestmõistetavalt kohal olla meil komisjonides, tänan. kui te küsite suhete kohta parlamendi ja komisjoni vahel, siis ma kinnitan, et me uuendame oma raamlepingut ning seal paneme paika ja ka parandame äh, oma suhete reguleerimist. ma arvan, et siiani on meie suhted olnud väga head. mis puudutab parlamendi ja nõukogu vahelisi suhteid, siis eh, ma eh, arvan, et te peaksite pöörduma nõukogu liikmete poole, et nad, eh, nendega otse läbi rääkida. ma ei hakka sekkuma sellesse olulisse suhtesse parlamendi ja nõukogu vahel. Okay, thank you very much. Um, we now... Okay. Suur tänu nüüd äh, tulevad transpordikomisjoni liikmete küsimused, sellepärast et äh, voliniku portfelli on tulnud ka transpordi valdkond, härra Marin Esku, palun. tänan, proua eesistuja. kahe tuhande kümnendal aastal on rahvusvaheline reisijate vedu liberaliseeritud, kaubavedu on juba liberaliseeritud, aga endiselt on transpordiettevõtteid, mis kuuluvad liikmesriikidele ja kes äh, saavad äh, otseselt või kaudselt riigiabi. samas transport on väga oluline teenus Euroopa Liidu kodanike jaoks kuidas äh, te näete selle olukorra arengut äh, tulevikus, arvestades äh, teie portfelli, mis hõlmab konkurentsi ja riigiabi? nagu te ilmselt teate, uues, uued, uued voliniku kohustused, mille on paika pannud president Barroso jäävad transpordiküsimused rangelt äh, transpordi, uue transpordivoliniku kätte ning äh, mis puudutab abi, siis, äh, abisid, siis tuleb analüüsida seda, kuidas paremini reguleerida ähm, üldhuviteenuste toetamist. siin on selged kriteeriumid selge kohtupraktikaga, kuid on olemas artikkel neliteist, mis on seotud äh, ühistranspordiga, siis siin on nüüd uued õiguslikud alused, mida tuleb analüüsida, aga kindlasti teeme seda koostöös parlamendiga. peame arutama seda, kuidas viia ellu siis see, mida äh, ette nägi voli-, president Barroso äh, ette kui kvaliteetraamistikku siin ei ole mingit ühest lihtsat lahendust. siin langevad kokku väga paljud erinevad elemendid, mille osas tuleb vastu võtta keerulisi otsuseid ja see, peame otsustama, mis on majandustegevus, mis on avalik teenus, kuid kindel on see, et me oleme, teeme seda nii, nagu oleme seda teinud teisteski sektorites, kui eh, mis eh, erastati Eh, mis on erastatud enne, kui seda on teinud, tehtud näiteks raudteega. Ați eh, menționat eh, transportul public care, bineînțeles, că oferă un serviciu important. Te mainisite ühistransporti, see on loomulikult kodanike jaoks oluline teenus. meil tuleks tagada vaba konkurents, aga mõnikord ühistranspordi osas siiski esineb monopoli, näiteks äh, Pariisi äh, piirkonnas on äh, monopol ette nähtud lausa seadusega. kas äh, sellised monopolid peaks olema lubatavad või mitte, kas me peaksime rakendama ka vastastikuse põhimõtet ehk siis, et kui seadusega äh, lubatakse monopoli tegutseda ühes valdkonnas, siis äh, keelatakse selle monopolil osa võtmast hangetest teistes Euroopa Liidu riikides. mis äh, puudutab ähm, avalikke üldhuviteenuseid, on liikmesriikide pädevus väga suur. nii et ähm, tuleb oma arvamused väga ettevaatlikult välja öelda ja seda iga juhtumi haaval eraldi ei tohiks ähm, ähm, edasi tormata enne, kui oleme selgelt välja mõelnud eh, kõikide detailide ja kõikide täpsemate detailide poole. ma eelistan mitte rääkida ühestki konkreetsest juhtumist, ma võtan arvesse, et te selle konkreetse juhtumi vastu huvi üles näidanud ja analüüsin seda juhtumit ja kui kunagi tulevikus see võimalikuks osutub, siis vastan teie küsimusele. ma eelistan mitte ette rutata arvamuste avaldamisega, sest eh, ma arvan, et ei ole hea, kui konkurentsivolinik eh, ei võta arvesse kõiki erinevaid detaile, muuseas ka õiguslikud eh, aspektid selles küsimuses. me kindlasti räägime sellest tulevikus suur tänu teile! Thank you very much uh, and now suur tänu! ja nüüd härra Van Dalen ECR fraktsiooni nimel. tänan! ma kõnelen äh, transpordikomisjoni nimel, kus ma olen aseesimeheks ja mul on üks äh, küsimus härra volinikule riigiabi kohta. kui toetatakse riigile kuuluvaid äh, transpordikandjaid, siis äh, see mõjutab äh, konkurentsi, eriti kui me räägime näiteks sadamate toetamist riigi poolt, komisjon on rääkinud sellest, et peaksid välja tulema uued eeskirjad, Need äh, taheti äh, välja pakkuda juba aastal kaks tuhat üheksa. kas äh, teie tulete välja uute eeskirjadega, mis puudutavad riigiabi sadamatele, sooviksin ma teada? ma ei arva, et seda vastust võib lihtsalt trallallaa niimoodi välja öelda. kuid see ühtsus, see teenus, mis tuleb, mis tuleb osutada, see kahtlemata eh, on eh, see, sellega seotud, see vali-, ostutav volinik on kahtlemata transpordivolinik, mitte, eh, mitte, vabandust, konkurentsivolinik, mitte transpordivolinik. kuid me teeme koostööd transpordivolinikuga. nii et ma arvan, et meie koostöö peab olema väga hea ja väga intensiivne konkurentsivolinik äh, on seotud väga paljude erinevate sektoritega, kus riigi abid on äh, kindlasti juba arutusel. mis äh, puudutab sadamate küsimust, siis on selles osas juba tööga algust tehtud, see tööd tehakse edasi ning kahtlemata see töö jätkub ka konkurentsivoliniku pädevusvaldkonnas. kuid kahtlemata tuleb sellesse töösse kaasata ka transpordivolinik. Ik heb daar nog een aanvullende vraag op. Kunt u concreet aangeven, kunt u concreet... Lisaküsimus. Kas te saaksite konkreetselt öelda, millal ettepanekutega välja tullakse, kas kevadel või äh, suvel on liikmesriike, kes äh, arutlevad sel teemal, kuidas energiakandjaid äh, maksustada, näiteks kerosiinimaksud on ääretult äh, kõrged, ühesõnaga, meil peaks olema teatav harmoneerimine nendes valdkondades, kas te ei arva nii? no, no le puedo dar una ma ei saa teile ühtegi konkreetset tähtaega anda, millal me need suunised vastu võtame. tegu on küsimusega, mis on praegusel hetkel seotud äh, vastutava voliniku vahetusega. ning äh, see äh, kõik kahtlemata sõltub sellest, millal komisjon astumetesse astub ja sõltub, sõltub omakorda teist. siin ei ole ainult tegu konkurentsi küsimustega ja see tähendab seda, et maksuküsimused, kui nad ei diskrimineeri ettevõtteid või sektoreid, mis peaks saama võrdse kohtlemise osaliseks, ehm, see ei ole konkurentsi küsimus, see on transpordipoliitika küsimus, mis on ühtlasi seotud ehm, maksupoliitikaga ja ma tahaksin teile meenutada, et on väga raske Euroopa tasandil Äh, otsuseid langetada, see on seotud endiselt äh, ühehäälse, äh, ühehäälse hääletustulemusega, et teate tihti, kuidas need ECOFINis sellised vaidlused tihti lõpevad. Thank you very much uh, and thank you um.... suur tänu, suur tänu Transpordikomisjonile ajast kinnipidamise eest. nüüd ECONi komisjoni liikmete juurde ja härra aseesimees Kartiia Magajo tere, eh, tere tulemast teile, voliniku kandidaat. nagu te selgitasite, kriisi vältel on liikmesriigid pidanud vastu võtta väga palju erinevaid eh, meetmeid eh, selleks, et päästa raskes olukorras olevaid finantsüksuseid. nüüd kriis hakkab lõppema loodetavasti kahe tuhande kümnendaks aastaks ja minu esimene küsimus on, mida teie kui konkurentsivolinik kavatsete ette võtta selleks, et need eh, ettevõtted, mis on pidanud kasutama riigipoolset raha, ei oleks kokkuvõttes paremas konkurentsiolukorras kui need, kes algselt on, olid ettevaatlikumad? teiseks, millised meetmed kavatsete kasutusele võtta selleks, et pangad ei eh, võtaks kasutusele taas sellist riskikäitumist, mis tekitasid kriisi lootuses et äh, ükskõik, millised äh, tulemused nende tööl on, alati on olemas riigipoolne võrk, mis nad hädast välja päästab. suur tänu teile, härra Garcia Marveiu. kõigepealt täpsustuseks, mitte kõik riigiabi ei ole suunatud finantsettevõtete ja pankade poole. Need äh, äh, abi osutati selleks, et ära hoida pankrot. üritati teha kõik selleks, et ettevõtted saaks oma tööd jätkata ja üritati vee peal hoida kogu finantssüsteemi. ning mis puudutab abi lõppemast, siis mina olen täiesti nõus sellega, et tuleb võrdsed mängutingimused eh, taas kasutusele võtta, kõiki finantsüksuseid tuleb võrdselt kohelda. ning selle nimel on vaja nõuda kõiki neilt, kõigilt neilt, kes on saanud abi restruktureerimisplaani pidanud läbi viima, neilt tuleb nõuda, et äh, nende ärimudel oleks äh, jätkusuutlik keskpikas ja pikas perspektiivis ning äh, teistel juhtumitel nõutakse uusi investeeringuid, et nad saaks oma vahenditega kaasfinantseerida abide, abirahade tagasimaksmist ning Äh, selles osas on väga oluline äh, olen ära hoida äh, seda nii-öelda juhusele, juhusele põhinevat printsiipi, et, et finantsettevõtted ei lang-, ei teeks samu vigu, Eh, mida nad juba enne teinud on, parlament on kindlasti selles osas väga olulisi mõtteid välja pakkunud. peame jälgimismeetmeid paremini koordineerima, sellest olete samuti siin parlamendis juba rääkinud. meil on vaja vastutavat eh, mm, eh, mm, jälgimisinstitutsioonide poolt palju kõikehõlvama lähenemine, see on, sellest on seni puudu olnud ja ja finantsjärelevalveüksused ja konkurentsi eh, eh, ja konkurentsiga tegelevad üksused peavad tegema kõik selleks, et enam ei tekiks sellist kriisi, mis eh, hakkab nüüd lõppema. suur tänu teile selle terminoloogilise korrektsiooni eest. kuigi me ei rääkinud siin päriselt just raamatupidamisküsimustest eile toimus äh, äh, kohtumine, kus äh, Itaalia panga esindaja osales, kes hoiatas selle eest, et taaskord võivad kasutusele tekkida või kasut-, võtavad pangad kasutusele samad käitumismudelid, mis tekitasid kriisi. ning mina küsin mitte, mitte jälgimisraamistiku muutmist vaid eh, probleem on selles, et riigipoolsed abid on, on eh, pankade käsutusse sõltumata sellest, milline on olnud nende käitumine. ma küsin, kas te kavatsete riigi abirežiimi muuta, et et ta läheb nii-öelda, kui piiblisõnu kasutada, läheb ainult öö, eh, hoolsatele neitsitele ja mitte hooletutele neitsitele noh, te teate, et ma piibli osas ei ole eriti tugev, ütleb volinik. kuid ma võin teile öelda, et äh, toetusraamistik äh, finantssüsteemile, mis vastu võeti kriisi alguses, on ajutine raamistik ja see, mis on ajutine, see ei saa olla jääv. nüüd, kui kaua kestab ajutine? see on väga delikaatne ja keeruline küsimus. sest on väga lihtne öelda, et äh, paari kuu pärast see lõpeb otsa, kuid mis hakkab toimuma paari kuu pärast, poole aasta pärast majanduses? kas praegused äh, prognoosid täituvad või, äh, või läheb nii, nagu ennustavad pessimistid? kahjuks on ebakindlus praegusel hetkel niivõrd suur, et selge on see, et praegu on asjad paremad kui aasta tagasi, kuid ebakindlus on siiski suur ning eba, finantsstabiilsus, ebakindlus on endiselt väga suur, nii et ei oleks eriti vastutustundlik öelda, et äh, sellest päevast kaugemale me ei lähe. ma äh, parem üt-, eelistaks öelda, et kõik on ajutine, kõik lõpeb kunagi. We're confusing you with the time here because this vabandust, et me olime siin äh, aja osas nüüd niivõrd ebaselged, äh, peasekretäri näpud väsisid ära, me kella ei vajutanud uuesti käima. nüüd äh, siis äh, Rahvapartei nimel härra Palts, palun. tänan, proua esinaine. ka mina sooviksin volinikukandidaati Almuniat tema poolt öeldu eest tänada ja mul on kaks küsimust, mis puudutavad juriidilist valdkonda, kõigepealt konkurentsi äh, õiguse edasiarendamine lähtuvalt lepingu artiklist kaheksakümmend üks ei ole Euroopa Parlamendil ka tulevikus selles osas äh, kaasotsustamisõigust, aga kui te konkurentsiõigust hakkate edasi arendama, siis kas te siiski kaasate Euroopa Parlamendi? teine küsimus, te mainisite kartellide vastast äh, võitlust ja läbipaistvust ja kindlust äh, kartellide vastases võitluses, aga kartellide vastase võitluse programmi veel ähm, olemas ei ole. praegusel hetkel on äh, olukord äh, selline, et äh, ei ole siduvat reeglistikku teatavate kaebuste esitamiseks ja milliste ettepanekutega selles osas välja tulete? Sobre el artículo ciento uno. mis puudutab äh, artiklit sada üks ja artiklit kaheksa, see, nüüd on vist artikkel kaheksakümmend üks, ma pean selle, need uued artikli numbrid pähe õppima. Äh, selles osas äh, on erinevad normatiivid, mis hakkavad käivituma, mis puudutab vertikaaltasandi tegevust vertikaaltasandi lepete sõlmimist, mille osas ähm, ka teiega äh, läbirääkimisi peeti. kui ma ei eksi, siis äh, need normatiivid tuleb üle vaadata enne maikuud, on kaks erandit sektoriaaltasandil, mis puudutab ähm, kindlustussektorit ja autosektorit ning äh, toimus ka konsultatiivprotsess, milles osaleb ja osales Euroopa Parlament ning mis puudutab horisontaaltasandi lepete sõlmimist, siis äh, äh, tähtajaks on määratud kahe tuhande kümnenda aasta lõpus. ma olen kahtlemata valmis ära kuulama uusi arvamusi ja seda viimse hetkeni enne seda, kui komisjon selles olulises küsimuses otsuse langetab ning mis puudutab nüüd seda teist küsimust, mis mis puudutab siis peatunnistajaid, nii nagu mulle seda tõlgiti, mis puudutab äh, kartelle, need, kes äh, seest äh, poolt äh, süüdistavad kartelli tekkimist. selle, nende inimeste kaitse on väga eh, efektiivne ja see on meie jaoks suur abi. kõik, eh, mis me teha, saame teha selleks, et, et eh, selliseid inimesi kaitsta, on väga hea ja me teeme kõik, et neid edasi kaitsta, kuid kahtlemata räägime sellest detailsemalt hiljem, kuid nii palju, kui mina olen ähm, kuulnud sellest, mida mööd-, eelmine volinik tegi. kui on eh, võimalik, kui on võimalik näiteks eh, vabastada inimene süüdistusest eh, selle eest, et ta kaebuse esitas, siis kindlasti seda tehakse. Te rääkisite reeglitest, mis puudutavad kollektiivsete huvide läbisurumist, aga teie ju tegelikult selle valdkonna eest ju otseselt ei vastutagi, vaid hoopis volinikukandidaat Reding, kui ma ei eksi. nagu ma ütlesin, on erinevaid võimalusi, mille abil on eh, võimalik kollektiivse kompensatsiooni taotlemine ja üks puudutab kahjusid, mis on tekitatud VKE-dele, mis on tekitatud tarbijatele konkurentsi moonutuste pärast, kas äh, kartellide poolt või domineeriva positsiooni kuritarvitamise tõttu. ning äh, on, peab olema võimalus ja vajadus kasutada ja rakendada olemasolevaid konkurentsinorme, ja see tähendab ka seda, et peab olema võimalus äh, need, kes tunnevad, et nad on kahju saanud äh, konkurentsimoonutuste pärast, on, peab olema võimalik neil eraviisiliselt seda küsimust arutada, et ei tekitaks, tekiks tõeline laviin äh, kollektiivkaebuste esitamisel, nagu seda on Ameerika Ühendriikides toimunud. see puudutab indiviidi, see puudutab ka VKE-sid. Thank you um,. Now we move on uh.... suur tänu Läheme edasi Rahvapartei prouast juurde, palun. suur tänu, proua esinaine. lugupeetud volinikukandidaat, konkurentsipoliitika on Euroopa Komisjoni see portfell, kus sõltumatus on möödapääsmatu. ja sellepärast minu küsimus puudutab teemat, mille käsitleti väga Äh, kirglikult Ungaris. kahe tuhande kuuendal aastal äh, konfidentsiaalsel kohtumisel äh, tunnistas sotsiaaldemokraadist peaminister, et oma kampaania ajal nad valetasid ja finantsminister ütles järgmist. poliitilise surve tulevusena pärast peaministrilt saadud kõnet härra Almunia ja tema kolleegid andsid meile võimaluse viida läbi kooskõlastamisprogramm äh, esimeseks äh, septembriks, kas teie olete saanud äh, kõne, telefonikõne Ungarist, kas te poliitilisele, andsite sur-, poliitilisele survele järele ja andsite Ungari valitsusele veel võimaluse kuue kuu jooksul asjad ees, eeskirjadega kooskõlla viia. andke meile olukorrast ülevaade, kas see on tõsi või mitte suur tänu teile, proua saadik. kõigepealt äh, konkurentsivolinikul on täiesti, meil on täiesti õigus kuuluda poliitilisse parteisse ja õigus oma poliitilistele ideedele ja minu äh, ideed erinevad äh, eelneva konkurentsivoliniku ja tulevase majandusvoliniku omadest. kuid ma arvan, et meie igapäevases töös ei tohiks seda äh, Eh, näha olla, me peame, eh, meie komisjoni tegevust peab näha olema, me peame, meid hinnatakse selle järgi, kuidas me rakendame olemasolevaid lepinguid. Te rääkisite ühest juhtumist, mis toimus kahe tuhande kuuendal aastal. mina pärast seda, kui sain majandus- ja rahandusasjade volinikuks, eh, pärast seda paar päeva hiljem toimus Euroopa Liidu laienemine, pärast seda, kui mina ametisse astusin, ning pärast seda olen ma olnud pidevas kontaktis Ungari esindajatega, sest äh, Ungari defitsiit on alati kahjuks kõrgem kui kolm protsenti. me rääkisime um, Ecofiniga, me rääkisime Ungari esindajatega ja ma võin teile öelda, et alati Ungaris, Portugalis, Hispaanias, kus äh, ükskõik millises teises riigis, kus ma olen pidanud eelarvedistsipliinist rääkida, rääkima, ma olen rakendanud äh, stabiilsuse arengu pakti ja eh, see ei ole alati mitte lihtne olnud ning lõpuks viimaste aastate jooksul on Ungari ja valitsus ja ühiskond tegemas, eh, nad teevad tõesti väga suuri jõupingutusi ja ma olen väga rahul, et nüüd, kus ma hakkan lõpetama oma majandusvoliniku tegevust, ma võin öelda, et Ungari täidab programmi, mis eh, neile välja pakuti ning see on kindlasti kasi-, kasulik Ungari majandusele, Ungari kodanikele ja ja see on kahtlemata palju positiivsem kui äh, stabiilsuse arengupakti mittetäitmine. Äh, suur tänu teie vastuse eest, ma olen teiega nõus, poliitiline sõltumatus on äärmiselt oluline ja loomulikult võib kuuluda poliitilisse perre sellegipoolest, aga ma tahaks juhtida tähelepanu sellele, et äh, Ungaris on päris selge, et sotsiaaldemokraatiast valitsus äh, edastas valeinformatsiooni ja nende programm äh, ja kuna nad ei pidanud kahe tuhande kuuendal aastal oma programmi lõpule viima ja kuna neile anti lisaaega, siis ei pidanud nad andmeid avaldada, avaldama ja see mõjutas ka valimistulemusi defitsiit äh, jõudis äh, üheksa protsendini nelja koma kuue protsendi asemel, mida räägiti ja millest räägiti valimiskampaania käigus, sotsiaaldemokraadid võitsid valimised ja ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et äh, kuna nad ei esitanud statistilisi andmeid õigel ajal, siis see hiljuti tunnistati ka kohtu poolt ebaseaduslikult, nii et kui see ei olnud poliitilise surve tulemusena, siis miks said sotsiaaldemokraadid valitsuses olles oma programmi koostamiseks äh, lisaaega ja mitte teised? Äh, ma ei hakka topima oma nina Ungari poliitikasse, nagu te soovitasite, kuid ma võin teile öelda, et on täiesti normaalne, et kui riigis on valimisprotsess, siis äh, Äh, siis äh, igasugune informatsioon, mis puudutab ühtsuspoliitikat ja muud, äh, siis juhul, kui see ei ole legaalselt väljanõutav, see peab ECOFIN-i poolt saad-, saadetuna vastama kohalikele vajadustele ja nõudmistele. kui te mõni teine kord meenutate, kui mul ei ole nii kiire kui täna, siis ma eh, annan teile nimekirja eh, sellest eh, kõikidest neist olukordadest, kus riik ei saatnud õigeaegselt oma olemasolevaid andmeid seoses toimuva valimiskampaaniaga. see nimekiri on üsna pikk. Thank you and the final one from EPP suur tänu ja viimane küsimus äh, Rahvaparteil, palun, Gunnar Hökmark. kõneleja unustas sisse lülitada mikrofoni, mistõttu tõlgid ei saa tõlkida. There it is, there it is, thank you very much. I appreciate very much äh, ma austan väga kõrgelt seda, et oma kirjalikes vastustes olete öelnud, et te olete valmis äh, võtma meetmeid kõigi komponent-, kom-, konkurentsireegleid rikkuvate valitsuste või te tegijate vastu. Teie eelkäija, volinik Gross, rakendas ühte kõige suuremat trahvi Euroopa Liidu ajaloos Telefonica puhul, kes rikkus konkurentsireegleid lairibaühenduse puhul. kuidas teie tänases maailmas oleksite sellises olukorras reageerinud, pidades silmas ka võimalikku survet teie enda valitsuselt? About... Äh, ja loomulikult äh, Hispaania valitsus teab, millist survet nad saavad avaldada volinikule, äh, kelle nimi on Almunia, küsige neilt, kuidas sellega lood on. aga mis puudutab telefoonikat, siis tõesti, komisjon rakendas trahvi, tegemist oli õige suure trahviga tõesti, ma ei mäleta täpselt, kas Telefonica pöördus Euroopa Kohtu poole selles küsimuses, ma ei suuda seda meenutada praegusel hetkel, aga ma võin öelda, et et me peame loomulikult teostama järelevalvet, kas konkurentsieeskirjade äh, eiramine, mis oli selle trahvi põhjuseks, on endiselt äh, jõus ja loomulikult me teostame järelevalvet regulaarselt nende ettevõtete üle, kes on eiranud konkurentsi eeskirjadest ja, ja see on eiranud konkurentsi eeskirju ja kui tegemist on eriti monopoli situatsioonis oleva äh, ettevõttega suur tänu vastuse eest, aga ma kordaksin veel ühte osa küsimusest, kuidas teie oleksite reageerinud äh, äh, sellises olukorras, kas te leidsite, et see oli õige teie eelkäija poolt äh, seda trahvi rakendada? väga keeruline küsimus, sellepärast et mind ei olnud ju seal sel ajal. mina olen kolleegiumi liige ja olles äh, volinike kolleegiumi liige, ma toetan teiste volinike otsuseid äh, ja seda ilma igasuguse kahtluseta. Uh, we... suur tänu ja nüüd lähme edasi sotsiaaldemokraatide juurde ja, ja palun proua McCarthy. suur tänu volinikukandidaat äh, on selge, et Euroopa, kui Euroopa pankadele ei oleks antud viis koma kolm miljardit dollarit, rohkem kui Saksamaa iga-aastane SKT, siis oleks asjad läinud viltu ja avalikkusele avaldas üsnagi suurt muljet, šokeerivat muljet need boonuses, mida maksti äh, pangandustöötajatele ja ma tahaksin küsida teilt selles olukorras konkreetselt, milliseid konkreetseid meetmeid teie konkurentsivolinikuna, teie volitustes Äh, kavatsete võtta selleks, et tagada, et äh, maksumaksja ei pea enam kunagi pangandussektori sellise käitumise eest maksma ja kas teie võtate endale vastutuse selle eest, et äh, ka olgu tegemist siis finantstehingute maksuga või ükskõik millise muu meetmega, mis aitab kanda hoolt selle eest, et pangad maksavad selliste hoolimatu käitumise eest kulusid. see, et tuleb sekkuda pankadesse sellisel moel, on konkurentsipoliitika läbikukkumine, kas te olete valmis öelda, kinnitama, et äh, mingisuguseid äh, toetusi ei maksta äh, töötajatele sellises olukorras? suur tänu, kahe tuhande neljandal aastal Barroso komisjon oma mandaadi alguses võttis vastu soovitused, mis käsitlesid tasusta, mis käsitlesid tasustamissüsteeme. paar aastat hiljem, kui sai alguse majanduskriis, kui ma õigesti mäletan, siis ainult üks äh, liikmesriik pidas nendest soovitustest kinni. Äh, kriisi alguses äh, kuna toimus tsüklilised mõjud levisid ja, ja riskitasemed tõusid tänu mõningate pankade tegevusele ja seda tegevust mõjutasid ka nende tasustamissüsteemid, siis pärast seda on see, see, seda, neid soovitusi üle vaadatud ja isegi kasutusele võtnud äh, ise äh, ära niisuguse usaldatavuse eeskirjade osas ja neid on arutatud ka G20 tasandil, kõige kõrgemal tasandil ja maailma liidrid on üsna selged seisukohad välja öelnud selles olukorras. mis puudutab konkurentsivoliniku vastutust, siis äh, kui äh, ümberstruktureerimispankasid vastu, äh, plaane vastu võetakse, nende pankade puhul siis vaatame me väga põhjalikult üle Ähm, kuidas äh, riigi ja avaliku raha kasutatakse, me ei lepi sellega, et äh, see äh, maksumaksjate raha, mis kasutati pankade toetmiseks sel, toetamiseks sel perioodil, et see maksumaksja raha jõuaks pangatöötajate boonuste kontole või nende lisatasude kontole mis puudutab finantstehingumaksu, siis äh, viimase, viimaste kuude jooksul olen ma teinud äh, mitmeid avaldusi äh, ja ma olen öelnud, et minu meelest on see väga hea mõte. ma tean, et seda mõtet on küll raske ellu viia, aga ma arvan, et mõte iseenesest on väga hea ja see väärib meie täielikku tähelepanu ja meie arutelu objektiks olemist ja ka maailma tasemel veel täiendav küsimus äh, finantsteenuste osas, kas te olete valmis äh, asuma uurima nagu äh, Ameerika Ühendriikide justiitsosakond selleks, et tagada, et ei looda kartelle finantssektorit, mis on poliitiliselt oluline, kartelle, mis seaksid ohtu kogu turu, nagu näiteks suurte investeerimispankade poolt loodud valitseva turupositsiooniga kartellid. Uh, that... ma olen lugenud nendest algatustest, mis paistavad, mida tehakse Ameerika Ühendriikides, meie siin Euroopas ja komisjonis ei ole saanud ühtegi kaebust veel sellise, selliste tegevuse kohta, aga me analüüsime väga põhjalikult finantsturgudel toimuvat me analüüsime kõiki neid tehnilisi ja vägagi spetsiifilisi tegevusi finantsturgudel, mis on äh, väga olulised, äärmiselt olu-, veel olulisemad kui varem. me oleme kriisist palju õppinud ja, ja kui ka keegi meile kaebuse esitab, äh, siis äh, kohe algatame me tõesti ka oma uurimistoimiku. aga siiani ei ole me mitte ühtegi kaebust tarbijatelt saanud. Um, suur tänu! ja sotsiaaldemokraatide nimel palun ka härra Pitella. härra Pitella, ma ei pannud teid tähele, palun. suur tänu, proua esinaine, volinikukandidaat. Teie elulugu on meile juba tuttav, teie maine äh, leidis täna kuulamise käigus juba kinnitust ja te olete näidanud, äh, äh, kuidas teie metodoloogia toimib äh, ka panganduse valdkonnas ja mind huvitab iseäranist, mind huvitab iseäranist jaepangandus, jaepangatus, kus õõnestatakse komp-, kom-, konkurentsieeskirju ja see ei ole tarbija huvides, mida te kavatsete jaekaubanduse osas ette võtta? Siempre que a través de nuestros propios medios o o a través de, de... suur tänu! tänu kaebustele, mis meile esitatakse, siis äh, kohe, kui kaebus esitatakse ja kui me peame seda asjakohaseks, siis me tegutseme. aga selles valdkonnas äh, lisaks äh, minevikus astutud sammudele, ma ei tea, kas austatud parlamendiliige viitab mingisugusele uuele olukorrale või mingisugusele uuele elemendile, mida te tahate, et me käsitleksime, võime öelda, et selles sektoris on juba samme astutud äh, ja mõningad neist on äh, veel käigus. ma tahaksin küsida konkreetsete erinevate äh, hinnastamise meetodite ja tasemete kohta. on erinevaid meetodeid, selle puhul konkurents on väga oluline äh, ja konkurents peab käima käsikäes trahvidega, muidu inimesed ei äh, pea eeskirjadest kinni, mis puudutab süsteemi trahve, siis kas te olete nõus, et me peaksime vaatama, äh, millised või on võimalikud administratiivsed sanktsioonid äh, lisaks finantssanktsioonidele? ma tean, et selle küsimuse üle toimub laialdane arutelu, mõningates riikides on see arutelu võib-olla kirglikum kui teistes, aga süsteem on äh, oma toimimist ja tõhusust äh, paljudes, äh, paljudel võimalustel tõestanud ja selle, sellise süsteemi puhul oleme me keskendunud neile, kes ettevõtte tasandil tegelevad konkurentsivastase tegevusega ja mis puudutab ettevõtteid, riik ka ka riike. ma oma algses sõnavõtus juba üt-, rääkisin kollektiivhagist ja mis puudutab trahve, siis kui tegemist on konkurentsivastase tegevusega, siis lisaks trahvidele ettevõtetele on võimalik ka teisi meetmeid rakendada ka Euroopa õigusloome päevakorras konkurentsipoliitika valdkonnas, need meetmed ei ole päevakorras. mõningates liikmesriikides neid rakendatakse, kuid äh, lähtuvalt minu informatsioonist suuremas osas riikides äh, minu teada on üheksas riigis kahekümne seitsmest äh, see võimalik, aga nendes riikides, kus äh, see on võimalik, on see enamasti siiski ainult teoreetiline võimalus, ainult ühes on seda vist rakendatud. intellektuaalsest seisukohast ma arvan, et see küsimus väärib arutamist, aga ma ei usu, et see praktikas toimiks äh, ka meie konkurentsimudeli konk-, kontekstis, ma arvan, et meie mudel toimib hästi ja me peaksime selle juurde kindlaks jääma. ja ma arvan, et volinik tunneb, kuidas mu silmad puurivad tema kuklasse. Äh, ja ta lõpetas kiiresti siis sotsiaaldemokraatide nimel, järgmisena härra Siimann, palun. austatud äh, härra volinik, nagu te ka ise ütlesite oma sissejuhatavas sõnavõtus, äh, siis artikkel seitseteist, vabandust, neliteist Lissaboni lepingust käsitleb ka majanduslik üldhuvi, teenuseid, konkurentsi valdkonnas äh, härra Barroso pöörab tähelepanu kvaliteedinõuetele seoses äh, sotsiaalsete ja muude avalike teenustega. Need teenused peavad olema kättesaadavad kõigile ja nad peavad olema soodsa hinnangu kui me soovime tagada avalike sotsiaalsete teenuste kvaliteeti, siis millised ähm, standardid tuleks paika panna, mis peaks olema nende standardite sisu ja millise ajaraamistiku jooksul oleks meil võimalik äh, need ähm, standardid paika panna, tänan. Estoy de acuerdo con usted, creo que ya lo he dicho antes también en alguna otra intervención. En la... ma olen teiega samal arvamusel ja ma ka juba ütlesin, et tegemist on tõesti väga olulise teemaga. me oleme sel teemal palju rääkinud, parlament on teinud palju tööd, komisjon on arutlenud, leping on andnud uued äh, õigussätted, uued äh, õiguslikud alused meile ja me peame analüüsima nüüd oma tegutsemisvõimalusi milline siis saab olema otsustamisprotsess? see on äh, nüüd ähm, alanud ja järgnevatel kuudel viime me läbi hindamise. me tahame uurida, kuidas riigi abi koos äh, üldiste ähm, avalike huvide teenustega toimib. ja lähtuvalt uuest lepingust soovime me hindamise läbi viia aastal kaks tuhat kümme. on mitmesuguseid ähm, tõlgendumis, äh, tõlgendamisvõimalusi lähtuvalt Lissaboni lepingust ja me ei räägi mitte ainult konkurentsiõigusest siin, vaid on ka teisi valdkondi, kus äh, tuleb arvestada majanduslike üldhuviteenustega liikmesriigiti on erinevusi palju, pilt on väga kirju. avalikud äh, teenused või mitte majanduslikud üldhuviteenused, ähm, need on ühesõnaga mõisted, äh, mida defineeritakse ja tõlgendatakse erinevalt. ma nimetasin siin äh, artiklit neliteist, aga ka artikkel sada kuus on otseselt seotud selle teemaga ja Euroopa Komisjon ka vastavalt sellele tegutseb. tuleb äh, vaadata, milline võiks olla regulatiivne raamistik see raamistik, millest äh, härra Barroso on rääkinud ja meil tuleb jõuda võimalikult äh, laialdasele kokkuleppele. tegemist ei ole mitte ainult äh, majanduse konkurentsi teemaga, vaid ka meie ühiskonna jaoks olulise sotsiaalteemaga. lisaküsimus. tihtipeale on selles valdkonnas otsustanud Euroopa Kohus kui me paneme paika õigusliku raamistiku ja toome endaga kaasa rohkem stabiilsust, siis äh, kuidas te tagate, et äh, sellest äh, erinevast olukorrast lähtuvalt ei jõua me lõpuks siis madalaimale ühisele nimetajale? ma olen nõus äh, sellega, et äh, raamistik on vajalik, ähm, härra Barroso on seda toonitanud ja ka paljud äh, minu kolleegid on kuulamistel olnud sama meelt. küsimus on aga nüüd järgmine. kui me soovime õiguslikku raamistikku, siis kas me peame jõudma madalaimale ühisele nimetajale? kui madalale me peame laskuma, et äh, jõuda ühisele nimetajale, võib-olla me võime läheneda ka äh, sektoriaalselt, meil on äh, kolmes-neljas sektoris majanduslikud üldhuvid, teenused juba reguleeritud, aga mõnedes teistes sektorites mitte. see ei ole lihtne küsimus, samas see on poliitiliselt väga tähtis ja tundlik küsimus. ja kuna see on tundlik, siis see ei ole lihtne. loomulikult me soovime kõigehõlvamat paremat äh, raamistikku, aga teisalt tuleb säilitada teatav tase ning me peame jõudma tasakaalustatud lahendusele. ja nüüd veel mõned äh, küsimused ALDE fraktsioonilt, kõigepealt Sofi Intvelt, palun. tänan, esinaine, volinik. ma tervitan äh, teie koostöö vaimus suhtumist Euroopa Parlamenti ja jään ootama koostööd teiega, aga te peate tegelema ka liikmesriikidega ja nemad võib-olla niivõrd koostööaltid ei ole kui Euroopa Parlament. majanduskriisi ajal on konkurentsipoliitika suure surve all eriti just kuna valitsustel on natsionalistlikud ja protsessionistlikud äh, mõtted, kes soovitavad oma, soovivad oma majandust toetada äh, suurte riigiabisummadega ja ka osad äh, kolleegid siin kojas on arvamusel, et konkurentsireeglid on riiklike poliitikate jaoks nagu hullusärk. kuidas teie saate üle liikmesriikide ähm, tõrksusest ähm, nüüd äh, tõmmata koomale need riigiabiskeemid, äh, mis on rakendunud majanduskriisi äh, ajal ja osad liikmesriigid on ju andnud riigiabi täiesti ebaseaduslikult ja on sellega läbi viinud ja toime pannud rikkumisi. ja osad kolleegid juba ka küsisid et äh, kuidas äh, te lõpetate liikmesriikide poolt äh, viljeldava Brüsseli süüdistamise mängu ja kuidas te efektiivsemalt rakendate konkurentsireegleid? suur tänu, ma loodan, et osaliselt te vastasite vastata nendele küsimustele oma raportis. see peaks ähm, aitama meil leida argumente, mille abil me seletame kodanikele, et äh, konkurents on vajalik, et säilitada siseturg, et äh, luua jätkusuutlikuks kasvuks äh, alus, et tagada konkurentsivõimeline majanduskeskkond, et toetada ettevõtteid ja nii edasi. ma usun, et Äh, meil tuleb selles valdkonnas tegeleda avaliku arvamusega. Euroopa Komisjon vastutab oma poliitikut, poliitikate rakendamise eest, me peaksime olema kindlad, koheldes kõiki võrdselt. kodanikud peaksid usaldama Euroopa Komisjoni, et me oleme erapooletud äh, ja kindlad. samas meil tuleb ka seletada ja veenda. me peame arutlema heade argumentidega ja meil on suurepäraseid näiteid Euroopas selle kohta, kuidas liberaliseerimine ja konkurents toob endaga kasu kodanikele vaadakem näiteks telekomi või odavlende, need on suurepärased näited. kui me räägime konkurentsiametitega, siis äh, meil on ka suurepäraseid näiteid tuua näiteks äh, toiduainete hindade osas. nii et äh, kindel erapooletu rakendamine ja teiselt poolt poliitilised argumendid, kommunikatsioon, dialoog kodanikega, ma usun, et see on valem, mida me peaksime rakendama. minul saadaoleva teabe kohaselt on olukord selline, et riigi abi on kasvanud nüüd viimastel aastatel ja nüüd varasematel ähm, aastatel on olnud vastuvõetamatu riigiabi protsent kakskümmend viis ehk siis lubamatu riigiabi protsent, nüüd on see ähm, üheksakümmend äh, protsenti. Äh, kiire lisaküsimus, Sofi? ei soovi? niisiis, nüüd äh, edasi, Karl Haaglund tänan, proua esinaine, härra volinikukandidaat. ma tahaksin küsida teie arvamust äh, Euroopa Liidu põhiprioriteetide kohta aastaks kaks tuhat kakskümmend. üks võtmetähtsusega valdkondi on konkurentsivõimelisema Euroopa Liidu loomine, kuidas aitab konkurentsipoliitika kaasa selle tulevikustrateegia elluviimisele ja kuidas on võimalik tugevdada Euroopa Liidu konkurentsivõimet rahvusvahelisel maastikul? tänan! tuleb öelda, et Euroopa Liidu strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend on endiselt äh, küsimärgiks. me valmistame ette arutelusid, äh, järgmine ülemkogu üheteistkümnendal äh, veebruaril arutab äh, seda teemat kõige kõrgemal tasemel komisjoni nõukogu president arutavad seda, ma ei tea, kas Euroopa Parlamendi president on sinna kutsutud, igal juhul äh, uus Euroopa Komisjon tahaks tõesti ette valmistada ettepanekud, mida hakatakse arutama kevadisel tippkohtumisel märtsis ja milline on Euroopa Liidu konkurentsipoliitika roll selles strateegias, mis äh, soovib konkurentsivõimelisemat ja jätkusuutlikumat majandust. Äh, see roll on loomulikult väga tähtis ilma turgude toimimiseta poleks me konkurentsivõimelised eh, ei siseturul ega globaalsel turul. ja kui me avalikke ressursse ei eh, suuna näiteks VKE-desse, teadus-arendustegevusse, haridusse ja rohelistesse tehnoloogiatesse, siis ei ole meil võimalik eh, ära kasutada neid ähm, ressursse, mida maksumaksjad on maksude kaudu andnud äh, valitsejate ähm, kätte. nii et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia sisaldab väga olulisi elemente ja nii minu riigis kui ka teistes riikides äh, räägitakse sellest, kas strateegia peaks olema siduv või mittesiduv, aga konkurentsipoliitika igal juhul on siduv ja see on üks tema suuri eeliseid. üks kiire lisaküsimus veel sellele heale vastusele. meil oli just riigiabi ja finantskriisi teemaline diskussioon ja kui nüüd viidata sellele strateegiale ja tulevikule, siis kas teie arvates oleks meil vaja sidusamat kriisihaldusraamistikku, tuleviku tarvis, pidades silmas seda, et kriis võib tulevikuski esineda ja kuidas te näete siin seost konkurentsipoliitikaga, tänan? Well, I, there is no direct link I.... otsest seost ei ole. kriisihaldus on äh, siseturgu puudutav, meil on äh, nelikümmend, nelikümmend viis äh, siseturu institutsiooni me saame kogemusest õppides vältida kriisi kordumist teatavates institutsioonides. kui kriisihaldus on piisav, siis äh, loomulikult on meil vähem tööd äh, finantsinstitutsioonide päästmisel ja siis eraldatakse ka vähem riigiabi, aga otsest seost äh, siiski kriisihalduse ja konkurentsipoliitika vahel ei ole. otsene seos on ehk Euroopa Liidu ressurssidega sellepärast, et ilma Euroopa Liidu ressurssideta ei ole võimalik neid äh, probleeme lahendada, sellest oleme rääkinud ka ECOFINis. niisiis, äh, kui ähm, soovitakse päästa mõni finantsinstitutsioon, mis kuulub riigile, siis tekib tõesti väga keeruline olukord. nüüd äh, Roheliste fraktsiooni juurde esimese küsimuse esitab äh, Kukulek, palun. tänan. Te olite volinik kahe tuhande neljandast aastast alates, enne kriisi te pidite vastu võtma majanduslikke otsuseid. ja praegusel hetkel me peame teile taaskord üles näitama usaldust. Te olete volinik, kes saab nüüd uue ametikohustuse. kas kriis on teie suhtumist asjade käiku muutunud, kas eh, on, otsite vastu otsused, mida te kahetsete kahe tuhande neljandast kaheksanda aastani. kas oleks pidanud midagi teistmoodi tegema, kas te olete kõigega rahul, mida te tegite, kas oleks pidanud midagi teistmoodi tegema? kas kriis eh, on muutnud teie nägemust sellest, kuidas peaks tegutsema Euroopa Komisjon? Bon, en tant que poliitik. mina kui poliitik, poliitik, ma ei ole harjunud rääkima oma vigadest avalikkus, ma räägin ainult oma edusammudest. Teie arutasite, rääkisite muidugi edusammudest alguses. muude asjade seas ma ma arvan, et võime rahul olla sellega, kuidas Euroopa Liit ja Euroopa institutsioonid reageerisid kriisile. ma arvan, et see on üks hea näide sellest, kuidas hästi kriisile reageerida Euroopa Keskpanga, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjoni poolt, kuid mina isiklikult arvan, et ehm, see stabiilsus äh, arengupakti ülevaatamine kahe tuhande viiendal aastal, mille osas ma algatasin ka initsiatiivi äh, kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande neljanda aasta septembris kultuurikomisjonis, see oli äärmiselt positiivne selleks, et säilitada äh, paindlik, paindlik eelarve eelarve stabiilsus, mis ei ole positiivne, siis Lissaboni strateegia, mille me üle vaatasime kahe tuhande viiendal aastal, ei olnud piisavalt efektiivne, tal ei olnud piisavalt järelevalve ja rakendusmeetmeid ning selle strateegia põhilised poliitikad ei toiminud. kahe tuhande viies aasta oli aeg, kus äh, Euroopa majandus hakkas ülesmäge minema pärast kahe tuhande teist ja kolmandal aastal toimunud majandusseisakut. kahe tuhandest kahe tuhande viienda aastani nägime, et esialgsed Lissaboni äh, strateegia eesmärgid, äh, meetmed ei toiminud. tegime ülevaate raporti, mis oli väga hea, kuid kokkuvõttes me ei suutnud veenda Euroopa Liidu Nõukogus, ähm, ülemkogus riigi- ja valitsusjuhte, et, äh, et, et see strateegia kohustused oleks siduvamad. ma arvan, et seda viga ei tohi enam korrata. üks kriis puudutab loomulikult keskkonda ja kliimamuutuseid. ma tahaks teada, kas teie kui konkurentsivolinik Äh, kuidas te suhtute kliimapaketi, energiapaketti, kas te kavatsete need integreerida konkurentsipoliitikasse, kuidas see, milline osa on keskkonnapoliitika teie poliitikas? minu meelest see on juba osa meie poliitikast. kui me tegime sektoripõhise uurimuse Neli, Neli Kruusiga, siis äh, üks osa oli sellest äh, keskkonnas, äh, äh, konkurentsipoliitikast moodustas keskkonnapoliitika. kas on võimalik tehtud paran-, paremini teha? kahtlemata, sest praegusel hetkel vajadus võidelda kliimamuutuste vastu peame võimalikult laiapõhjaliselt kasutama olemasolevaid vahendeid, me peame suunama kõik jätkusuutlikud poliitikad suunama äh, sellesse valdkonda, see puudutab ka konkurentsipoliitikat, see me ja ma arvan, et liikmesriigid peavad nende, sellega ka arvestama. nii energiasektoris kui keskkonnaküsimustes oleme teinud juba edusamme ja me teeme neid edusamme ka edasi, ma loodan. Thank you very much and the next question from Sven Giegold. suur tänu, järgmine suur tänu, järg-. Äh, Munja Schön-. proua. Ich habe noch mal eine Frage, was. Äh, tänan. mul on küsimus äh, maksukonkurentsi kohta. Te vastust vastutate ka riigiabi reguleerimise eest ja paljud liikmesriigid äh, võimaldavad ettevõtetele ebaõiglast konkurentsieelist äh, kaudsete maksusoodustuste kaudu. kas äh, teie võitlete selle praktika vastu, mis äh, nii-öelda tagaukse kaudu pakub maksusoodustusi? Como antes le he respondido a su compañero de grupo, el señor Lambert, hay eh, ma juba ütlesin teie fraktsiooni kolleegile Lamberile vastates, et eh, minu volitustel on ka teatavad piirid lepingus on öeldud, et on äh, teatavad maksustamise liigid, mis on äh, lubatud ja me ei saa siin midagi teha. nii palju, kui on võimalik äh, vältida teatavaid maksusoodustusi näiteks ähm, keskkonna või roheliste tehnoloogiate valdkonnas, siis äh, tuleb ju tegutseda. mulle tundub, et ähm, siin on tegemist väikese arusaamatusega. Teie eelkäijad on juba kasutanud äh, üksikutel juhtudel riigiabi vastast äh, seadusandlust, nii et teil on olemas vahendid, et seda teha ja ma tahaksin nüüd, äh, et äh, te räägiksite sellest õiguslikust mänguruumist, mis teil on ning et te teeksite seda, mis on lepingust tulenevalt võimalik, et äh, välistada maksualane konkurentsi moonutamine meil on võimalik kasutada vastavat seadusandlust, et selliseid äh, praktikaid äh, kõrvaldada, mida ettevõtted kasutavad, nii et ma usun, et me oleme ühel meelel, ma ütlesin äh, teile ka oma emakeeles, et ma olen valmis tegutsema lepingu piires ja teie ütlesite ju sama asja, oma teises küsimuses, ma usun, et me oleme ühel meelel. Thank you and now we move on. suur tänu ja nüüd härra Pukrus äh, ECR fraktsiooni nimel. In your current capacity. suur tänu. Teie praeguse, praeguste volitustega on teil olnud äh, au teha töö koostööd mitmete liikmesriikide, mitmete uute liikmesriikidega kahjuks mõned neist on praegu silmitsi suure kriisiga. mõningad riikidest aga on rohkem konkurentsivõimelised kui paljud lääneriigid ja neil on isegi keskkonna olukord ja, ja neil on isegi parem keskkond konkurentsi reguleerimist silmas pidades. kui te räägite siin kriisi haldamise ja konkurentsipoliitika vahelise otsese seose puudumisest, siis äh, tekkis mulle mõte, et võib-olla me võiksime õppida palju nende riikide kogemustest, äh, kellel ei olnud äh, fiskaalseid vahendeid konkurentsi moonutamiseks, neil ei olnud võimalus näiteks erinevaid sularahameetmed, toetuse meetmeid rakendada mitte ainult fiskaalstrateegiate tõttu, vaid sellepärast, et mõned valitsused on rohkem seadnud sihiks konkurentsivõime, paljudes idapoolsetes riikides ei olnud, ei ole me kunagi kuulnud sellistest võib-olla äh, riiklikest nõndanimetatud tšempionitest, keda riik toetab sellises olukorras. ma tahaksin küsida üldisemalt, mida te olete õppinud nendest riikidest ja millised kogemused, kui neid on äh, ja õppitunde, äh, tunnid, kui neid on, võiks rakendada ka mujal? I... suur tänu, jah, tõesti, ma olen õppinud väga palju selle viimase viie ja poole aasta jooksul, mil ma olen ma olen, ma olen õppinud palju majandussuhtumistest, prioriteetidest, fiskaalpoliitika määratlustest ja muude poliitika määratlustest Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. ja minu analüüs, äh, minu analüüs võib liigitada kahte perioodi, kriisieelne analüüs ja kriisiaegne analüüs. enne kriisi oli mulje äh, muljetavaldav, ma mäletan äh, Tolli Rehn, minu eelkäija majandus- ja rahaasjades, ähm, esitas, esitas järeldused, me esitasime koos järeldused meie laienemisele majanduslikust seisukohast, tegemist oli väga positiivse hinnanguga, kus toodi esile dünaamikat, reformivalmidust ja SKT suurenemist per capita jõukuse ja heaolu äh, suurenemist, äh, välisinvesteeringute äh, juurde tekkimist, turgude avanemist, sektorite arengut. kriisi ajal viimase kahe aasta jooksul on hinnang pisut teistsugune kahjuks. miks nii? sellepärast, et osa nende riikide majanduskasvust erinevates valdkondades, sellepärast et majanduskasv oli erinev nendes riikides, aga üldiselt võib öelda, et Kesk- ja Ida-Euroopa riikide puhul üks osa nende majanduskasvust põhines äh, otsestel välisinvesteeringutel, mis kadusid kriisiolukorras ära. osa välisinvesteeringutest äh, tulid äh, ka läbi immigrantide, need samuti vähenesid, siis samuti eksporditurud vähenesid ja ja selle, nende riikide kasvumudelite nõrgad küljed jõudsid ajalehtede esilehekülgedele ma pean ütlema, et moodus, kuidas valitsused äh, kriisiolukorraga toime tulid, on, äh, on väga oluline olnud. kahjuks on ka halbu näiteid, aga meil on ka väga häid näiteid, äh, mida võib ette tuua riikide kohta, kes kindlasti tõusevad taas pinnale ja õige paari kuu jooksul juba või paari aasta jooksul muutuvad jällegi väga dünaamilisteks riikideks. väga kiire täiendav küsimus, sellepärast et esimene küsimus oli väga pikk ma tahtsin küsida, kas äh, see, äh, need, need kogemused mõjutavad kuidagi teie uut äh, ametit, teie uut tööd uues ametis uue voliniku koha peal? konkurentsivolinikuna ma ei saa eristada ühte riiki teisest, ma ei tohi teha neil vahet, ma pean äh, jõustama konkurentsiõigust, lepingusätteid ühel moel, ükskõik millise riigiga siis ka tegemist oleks. ma ei tohi teha vahet nendel riikidel, ma ei saa küsida, kust te tulete ja et või kust te pärit olete ja sellest lähtuvalt olla kas rangem või leebem. see on tõsi ja kõik teavad ju, et rikastel riikidel oli rohkem võimalusi kasutada riigiabi võimalusi ja suuremad, rikkamad majandusruumid, neil olid ka suuremad ettevõtted, mis võivad sattuda olukorda, kus neil tekib suurem kiusatus turgu valitseva seisundit, valitsevat seisundit kuritarvitada, aga igal juhul äh, õigusakte tuleb rakendada ühtlaselt kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi puhul. suur tänu ja nüüd härra Fox, palun uh,! Thank you, madam chairman uh...! suur tänu, proua esinaine, härra Almuina, mina tahaksin küsida teilt trahvide kohta, mida komisjon rakendab äh, konkurentsivastase tegevuse puhul, ettevõtete puhul ja mis juhtub selle rahaga, mida trahvidena sisse kogutakse, kas te arvate, et see peaks, see tuleks liikmesriikidele tagasi anda ja kui, siis kuidas seda jaotada ja kuidas jagada neid äh, Äh, rahasid nii, et kompenseerida riikidele kahju, kes olid rohkem, kandsid rohkem kahju seoses äh, konkurentsivastase tegevusega äh, või jagatakse seda raha lihtsalt lähtuvalt eelarve panusest Euroopa Liidu eelarvesse või rahvaarvust. ja kui seda raha ei anta tagasi või liikmesriikidele, siis kuidas teie arvates seda raha tuleks kasutada? vastus on väga lihtne. see raha läheb Euroopa Liidu eelarvesse. seda ei saa kasutada sel perioodil, kui äh, apellatsioonikohus äh, arutleb nende trahvide üle, aga muidu saavad nad olema Euroopa Liidu ressursside osa. ja nagu te teate, iga aasta lõpus Euroopa Liidu eelarvel äh, on plussis ja see ülejääk eelarvest tuleb tagasi anda liikmesriikidele lähtuvalt Äh, samast põhimõttest, mille, mille alusel liikmesriigid oma panuse annavad eelarvesse. aga algselt lähevad trahvidena saadud tulud Euroopa Liidu eelarvesse. ma tooksin konkreetse näite. võtame ühe konkreetse konkurentsivastase käitumise, mis mõjutas ähm, Hispaaniat äh, väga äh, tõsiselt. kas te ei arva, et äh, Hispaaniatele tuleks rohkem hüvitada kahju selle trahvi rahadest kui teistele? ma saan aru, milline see süsteem praegu on, aga kas te arvate, et see süsteem on piisav selleks, et hüvitada kahju nendele liikmesriikidele, kes on rohkem kahju kannatanud või olete te rahul praeguse olukorraga? Hispaania, Suur-, Ühendkuningriik, Poola, ükskõik mis riik, ükski riik ei saa küsida enda jaoks seda raha. see raha kuulub Euroopa Liidu eelarvesse. Nad peavad äh, arutlema seda, äh, äh, kuidas Euroopa Liidus kulu ja kulusid jaotatakse ja seda tehakse koostöös teiega ja kui me järgmise finantsperspektiivi raames vaatame eelarve üle, siis Euroopa prioriteedid on kajastunud Euroopa e-, eelarves paremini kui varem äh.. suur tänu ja nüüd siis äh, kuue nimel härra Klüüte. ja, äh, suur tänu, proua esinaine ma esitan küsimuse Toomas Hendeli nimel, kes on kahjuks äh, haigeks jäänud. härra Almunia, kirjalikes vastustes te ütlete, et äh, detsembris kaks tuhat kaheksa sisse viidud äh, riigiabimeetmed peavad jätkuma. kas äh, teie komisjonis olete endises arvamuses, et näiteks ka ettevõtete ümberkolimised nagu firma Delf puhul Iirimaalt Poolasse peaks olema lubatavad ja toetust saavad. kas Euroopa Komisjon oma uuel mandaadi ajal lõpuks ometi leiab endas äh, julgust võidelda selliste ümberkolimiste vastu ja mitte anda ümberkolivatele ettevõtetele riigiabi. ma ise olen äh, pärit äh, Ruuri piirkonnas Saksamaalt, seal on palju suuri ettevõtteid, näiteks Opel ja muud, ja selline ümberkolimine on väga problemaatiline teema meile, tänan mis puudutab teie küsimuse esimest osa, eh, see puudutab siis eh, ajutist finantsraamistikku, mitte eh, finantsabile, mis viidi sisse kahe tuhande kaheksanda aasta lõpus, siis esialgselt on tegu ajutise raamistikuga, mis kehtib kahe tuhande kümnenda aasta lõpuni. see on esmane tähtaeg, kuid selle peab üle kinnitama või muutma vastavalt sellele, milline on aasta lõpus meie majanduslik olukord. tegu on erakorralise raamistikuga, mis ehm, on mõeldud just kriisi ja majanduslanguse ajaks, mitte tsükliliste ehm, majandusaeglustamiste vastu. kui ehm, majandus ei ole enam ohus Eh, siis ajutine raamistik kaob ära ning jätkub tegevust eh, tavaline riigiabi raamistik, mille abil oleme eh, toiminud enne kriisieelsetel aastal. Te rääkisite Nelli juhtumist, ma ei ole ekspert. ko-, ko-, komisjon võttis vastu erinevad otsused sel-, Nelli jaoks Iirimaal ja teile jaoks Poolas. tegu on kahe erineva investeeringuga Iirimaa puhul. kasutati globaliseerimisega kohanemisfondi, suleti üks ähm, tehas Iirimaal ning äh, mis puudutab äh, Poola telli, siis kasutati investeerimiseks mõeldud riigipoolseid abisid, mida Iirimaal ei kasutatud ning seda lubati, sest selle puhul ei olnud ainsatki elementi, mis oleks tähendanud, et tegu oleks mittesobivate eh, abidega. nojah, wenn ich noch mal kurz nachhaken darf, das esitan veel lisaküsimuse. töövõtja seisukohast on probleem eh, selles, et eh, samast kassast eraldatakse ettevõtetele raha töökohtade ümberpaigutamiseks. selline ümberpaiknemine tekitab äh, palgakonkurentsi näiteks poole Iirimaa või ka teiste liikmesriikide vahel. nii et äh, kuidas vältida sellist äh, sotsiaalkonkurentsi, see on väga kriitiline teema, sellepärast et töövõtjad muutuvad siis Euroopa Liidu vastaseks. Nad esitavad küsimuse, et mida me siis üldsegi saame Euroopa Liidult, miks meil on teda vaja, kui tekib selline sotsiaalne palgakonkurents? saan aru teie argumentidest. kuid tahaksin öelda, et seda ei saa rakendada konkreetse juhtumi kohta, millest te rääkisite, sest ei ole otsest seost ühe tehase sulgemise eh, vahel ja teise vahel, mis ehm, puudutab siis investeeringut eh, tehasesse, mis asub teises riigis, sest eh, poolakad võivad küsida muidu, et mis õigusega te keelate mulle seda abi, mida Euroopa normide kohaselt ma peaks saama. ja ei ole mitte mingisugust põhjust seda anda, sest ei ole mitte mingisugust seost äh, ühe tehase kahetsusväärse sulgemise vahel ning teise tehase mm, toetamise vahel. E, ning peab kahtlemata sekkuma, aitama e, globaalise meerimisega kohandamisega fondi abil ning teine küsimus on, äh, siis puudutab hoopistükkis äh, vabrikut Poolas, mille sissetulekud on nüüd Euroopa madalaimad, tuleb äh, kasutada võimalust investeerida, millel, seal ei ole teist alternatiivi selleks, et oma kasvu edasi finantseerida. Thank you uh,, now for the e FD. Uh, suur tänu ja siis e FD nimel härra Andreas, proua Andreasen. suur tänu proua esinejana, tegelikult oli mul sama küsimus nagu minu eelkäijale ja siis ma pöörduksin tagasi sellesama Telli juhtumi juurde. Äh, tulevikus teie, härra Almunia, kas teie kiidate heaks riigiabi sellistel juhtudel, kus te teate, et selle tegevuse tagajärgede likvideerimine vajab ka ühenduse toetuse maksmist? arvan äh. vastust selle vahel ei ole mitte mingisugust seost. kui oleks mingisugune seos, ma iial ei lubaks äh, riigi abi, mis, äh, mille aluseks on äh, investeeringud ähm, teise vabriku sulgemisest, kuid see ei olnud nii, ma kordan seda veel kord Make... on selge, et kui te langetate otsuse ühe tehase kolimiseks ühest riigist teise, siis mõned inimesed kaotavad oma töökohad. seda ei saa ignoreerida, seda võimalust ei saa ignoreerida siis, kui langetatakse otsus riigiabi andmiseks. tuleb olla teadlik sellest, et selline ettevõtte ümberpaigutamine mõjutab ka päritolu, tehase päritolu kohta, seda ei saa öelda, et mingisugust sidet äh, siin, siin ei ole, äh, side on olemas ja relevantsus on olemas, kui ühes kohas anda riigi abi selleks, et äh, ettevõtet ümber paigutada, siis teises kohas kaovad töökohad, teises riigis kaovad töökohad, seda ei saa ignoreerida. ja seetõttu minu küsimus teile oleks, et kui teie hindate riigiabi andmise vajadust, Äh, mõningas olukorras, kas teie siis peate silmas ka seda, et äh, seesama olukord, äh, seesama riigiabi võib tingida Euroopa Liidu vahendite kasutamise selleks, et leevendada kahju kaotanud töökoha, töökoha kaotanud inimestel? me ei räägi siin üldterminites nullist uus investeering loob uut rikkust, uut tootlikkust, uusi töökohti. ta ei võib-olla ei too kasu. see ei tähenda seda, et investeeringud tähendavad tingimata tootmise kinnipanekut ja ärakaotamist kusagil mujal, sest vastasel korral oleks kasv olnud null aegade algusest peale. võib rääkida sellest, kas Delli juhtumi puhul Iirimaal ja Delli juhtumi puhul Poolas on äh, investeering Poolasse Iirimaal toimunud tagajärg ja vastavalt infole mis minul kui volinikul on. investeeringud ei ole seotud sellega, et, et teistes kohas investeeringud ära kadusid. suur tänu ja läheme edasi viimase küsimuste vooru juurde, kõigepealt sõna proua Hübneril, Euroopa Rahvapartei esindaja. Thank you very much, eh, madam, eh, eh, buenas tardes, komissario, from everything you have. suur tänu, proua esinaine tere, härra volinikukandidaat, kõik, mida te olete öelnud ja teie professionaalsus äh, on tunnistajaks sellele, et te olete Euroopale äh, oma ametikohas andnud suure riigiabi ja abikoorma, mis äh, te olete mõjuta-, mõjutanud sellega ka reaalmajandust, ettevõtteid ja äh, ja võib-olla te võiksite pisut äh, täpsemalt rääkida seda, kuidas te kavatsete edasi minna äh, sellesama väljakutsega seoses tööstusvaldkondades, ettevõtetes, kes töötavad reaalmajanduse valdkonnas, mitte finantssektoris ja ja kui palju komisjon on praegu hinnanud liikmesriikide otsuste legaalsust äh, kriisi kontekstis ja teie riigiabist väljumise strateegias, mida teiega tahate ette võtta selleks, et tagada, et liikmesriigid ja komisjonid saavutavad õige tasakaalu riigiabi eeskirjade vahel, stabiilsus- ja kasvupakti äh, põhimõtete vahel ja selle vajaduse äh, vahel Euroopas luua töökohti ja muutuda konkurentsivõimelisemaks. Muchas gracias, señora diputada. Well, suur tänu. About massive state aid. If uh, my figures uh, are not wrong uh,. Te rääkisite siin massiivsest riigiabist ja kui minu uh, uh, andmed on õiged, siis äh, kui me võtame selle riigiabi, mida anti kriisi ajal ja millele anti heakskiit äh, ajutise raami, raamistiku raames, äh, mis võeti vastu kriisi tingimuses, kui me võtame selle kriisiabi, siis see täiesti tavaline kriisiabi, täiesti tavaline riigiabi on umbes null koma viis protsenti Euroopa Liidu SKT-st Äh, ühesõnaga, äh, see on äh, märkimisväärselt väiksem tase, riigiabi tase, kui kümme aastat tagasi. niisiis, ainult kriis on suurendanud riigiabi osakaalu ja loomulikult kõige tähtsam küsimus, ma olen teiega nõus, on see, kuidas me sellest ajutisest raamitikust välja tuleme siis, kui kriis hakkab taanduma. kuidas see, see toimub ja millal see toimub? nii nagu fiskaalpoliitika puhul, rahaliste stiimulite puhul ja kõigi erakorraliste meetmete puhul, mida kriisi puhul rakendati, Äh, siis äh, on minu seisukoht äh, järgmine. me peame juba praegu arutama selle üle, kuidas sellest olukorrast välja tulla, me peame praegu paika panema, mida me tulevikus tegema peame, selleks, et lõpetada need erakorralised ja ajutised meetmed. aga me peame tegema seda väga ettevaatlikult, eriti mis puudutab otsust, millal seda teha, sellepärast et praegu ei ole kriis veel täiesti läbi meie olukord on küll parem kui aasta tagasi, me ei ole enam sellises vabalangemises nagu varem Äh, me näeme, et mõningates meie liikmesriikides äh, on äh, jällegi positiivsed arengud, teie enda liikmes, teie enda liikmesriik oli ainukene kahekümne seitsmest liikmesriigist, kes sellisest positiivsest olukorrast ei väljunudki kriisiolukorras, aga igal juhul olukord on endiselt riskantne ja me peame kindlasti oma väljumisstrateegia puhul rakendama järk-järgulist strateegiat, aga kui asjad lähevad hästi, Äh, lähtuvalt meie viimastest ennustustest ja stsenaariumitest, siis äh, mittefinantsmajanduse erakorraline raamistik lõpeb selle aasta lõpuga, kahe tuhande kümnenda aasta lõpuga ja finants äh, raamistik, finantssektori raamistiku puhul oleme alustanud ECOFIN-i tasandil läbirääkimisi sellest, millal me peaksime lõpetama selle erakorralise raamistiku, aga me ei ole veel jõudnud kokkuleppele Äh, eelmise aasta äh, lõpus me jõudsime otsusele, et praegu puuduvad piisavad äh, andmed selleks, et otsust vastu võtta, me peame tegema seda hoolikalt. ja tulevikus, kui erakorraline raamistik, ajutine raamistik on lõpetatud, siis ma tahaksin öelda, et me peaksime veel tihedamalt, veel pingelisemalt töötama sel samal teel, sellesamade küsimuste kallal, millega enne kriisi me peame analüüsima põhjalikumalt riigiabi, abi küsimust ja me peame Äh, viima läbi hindamise, millised on plussid ja millised on miinused ja millised on kulud ja millised on plussid. kui teil on täiendav küsimus, siis palun, mul ei ole küsimust, aga ma tahan kommentaariks öelda, et null koma viis protsenti SKT-st on väga äh, madal tase, aga see on väga ebaõiglaselt jaotatud, on neid, kellel on äh, kriisiolukorras null riigiabi tasand, aga riiklis, on ka liikmesriike, kus see riigiabi tase on väga kõrge. olen täiesti nõus sellega, aga igal juhul ükskõik, millise riigiga on tegemist äh, seal äh, ja ka nende riikide puhul, kus oli null, äh, ükskõik, kas tegemist on väikese, suure, vana, uue liikmesriigiga, siis kõik peavad riigiabi raamistikust ja eeskirjadest kinni pidama. Um, kept... suur tänu, ma arvan, et pidasime ajast kinni ja järgmisena proua Tati. Euh- tänan, härra esimees proua esimees, lugupeetud volinikukandidaat, praegune kriis sunnib meid äh, vaatama üle olemasolevad seadlikud seadused ja konkurentsinormid. kaks küsimust, millest üks tundub väiksem, äh, vähem oluline, teine on üsna laiapõhjaline. esimene äh, puudub autotööstuse määruste ülevaatamine, mis minu meelest paneb, seab ohtu ettevõtlusvabaduse, sest ettevõtetel ei ole võimalik müüa oma ettevõtteid ähm, soovi, neile sobivale pakkujale. kas kavatsetakse see määrus üle vaadata? praegu on kriisiperiood ja see puudutab kolmesada viitekümmet tuhandet ettevõtet ja väikeettevõtet? ning teiseks, mida arvate teie CO2 maksust Euroopa Liidu piirides? seoses Kopenhaageni läbikukkumisega, kas te ei peaks te oma seisukohta muutma süsiniku äh, maksu sisseseadmine äh, kohta Euroopa piirides, sest Euroopa peab kaitsma äh, ebalojaalse konkurentsi eest ähm, kolmandate riikide poolt, kellel ei ole ainsatki keskkonnapiirangut. kokkuvõttes keskkonnapiirangud äh, muutuvad konkurentsi takistuseks. tänan, mis puudutab äh, kategooriapõhist äh, väljaarvamist autotööstuses, siis see on pikk protsess, selles töös osaleb Euroopa Parlament komisjon ei osalenud mitte ainult konsultatsioonidel, me esitasime omapoolse teatise ja loodame konsultatsioonid lõpule viia uue määrustiku vastuvõtmisteks, võtmiseks eh, maikuus enne seda. mis, mis sellest praeguses määrustikus on öeldud? jäävad endised kategooriapõhised erandid. näiteks autoremondi kohta ning samuti ka eh, auto eh, osade müügi kohta. ja see puudutab ka kategooriapõhist lähenemist, see puudutab ka autode müüjaid, sest eh, katse mitme kaubamärgiga kasutamist, siis selles osas me võime öelda, et praegusel hetkel on konkurents väga tihe, paljud müüjad müüvad väga eh, erinevaid automarke, nii et eh, ei ole vaja erilisi ehm, määruseid selle kohta, kuid ma olen kindlasti valmis konsultatsiooniprotsessi avatuna hoidma, peame rääkima sellest, millised probleemid on vaja lahendada. peaksime maikuuni tegelema süsinikumaksuga, ma ei ole eh, selle küsimusega väga lähedalt tuttav. ma saan küsimusest aru. Eh, härra Lamberi esitas sarnase küsimuse ja süsinikumaks piiriüleselt. ma üritan sellest mitte rääkida, sest selles osas äh, sõlmitakse Kopenhaageni järgselt uus lepe. kui me üritame leida lahendusi kliimamuutuse probleemile protektsionistlike vahenditega, siis me kaotame kõikides valdkondades ja seda mitte ainult keskkonna küsimustes, me kaotame ka kaubanduses äh, ja majanduses ja ka mujal Follow-up if you have one or kiire täiendav küsimus, kui teil on täiendav küsimus, aga tõesti lühidalt. Euh, ma tahaksin tulla selle juurde, mida ütles proua Müller. kuidas selgitada Euroopa maksumaksjale, et nende ette, eh, ettevõte kaotab, kaitseb keskkonda nende kahjuks? kokku, tegelikult kokkuvõttes on tegu eh, mittelojaalse konkurentsiga. tuleb teha selgitustööd, sest töötajad ei saa aru, miks nemad kaot-, jäävad ilma oma töökohast äh, mingisuguste ettevõtete pärast, kes ei äh, respekteeri keskkonnasea-, kes ei järgi Euroopa seaduseid. me räägime sellest kindlasti veel tulevikus. ma arvan, et Euroopal on võimalus viimaste kuude, järgmiste jooksul teha väga palju tööd ära kliimamuutuste osas ja peab äh, lahendama tegelikke reaalseid probleeme. on riike, kus on väga, mis on väga konkurentsivõimelised, mis ei soovi võidelda kliimamuutuste vastu. kuid see ei ole ainus hüpotees, mille alusel töötada. me peame võtma aluseks äh, jõuliselt, äh, peame tegema, võtma aluseks äh, lepingud, me peame tegema kõik selleks, et sellised lepingud sõlmitaks. me näeme, kui Euroopa ei ole aktiivne, kui me ei ole liidri rollis, siis leppeni ei jõuta. meie vastutus on väga oluline, see pole mitte ainult meie huvides, see on ka meie vastutus. Thank you very much uh,. Next uh, Mr. Kelly suur tänu ja järgmisena härra Kaasa, palun. tere õhtust äh,, volinikukandidaat, kui te pahaks ei pane, siis läheme tagasi nüüd äh, riigi abi juurde nagu juba öeldud, siis praeguse kriisi ajal tihtipeale konkurentsi moonutatakse, andes riigiabi ettevõtetele kas te olete rahul olemasolevate rakendunud poliitikatega ja kas te teeksite konkurentsivaldkonnas midagi teistmoodi nüüd, kus te ise saate otsustada? kui arutati Malta ja Slovakkia liitumist Eurotsooniga, siis te ütlesite, et protektsionism toob kaasa siseturu moonutamise. kas te endiselt olete seda meelt? jah, ma endiselt olen seda meelt, härra Kasa. ma arvan, et on head ja halba riigiabi. meil tuleb avalikke vahendeid kasutada selleks, et äh, saada üli, üle mõningatest äh, turul toimunud äh, läbikukkumisteks, me peame kõrvaldama tihtipeale ebaõiglase vahendite jaotumise. meil tuleb aga rääkida, kus on piirid, mis on äh, ülemtase. me peaksime kasutama avalikke vahendeid äh, headel eesmärkidel, selles ma olen veendunud. samas ma tean, et äh, avalikke vahendeid me alati headel eesmärkidel ei kasuta, nii et äh, riigi abi tuleks käsitleda teatavas raamistikus. ma usun, et seda raamistikku tuleks äh, parendada. me tegime seda enne kriisi, nüüd me oleme silmitsi kriisi tulemustega ja me räägime sellest, kuidas äh, kriisi ajal võeti vastu teatav raamistik äh, riigi abi andmiseks, mida nüüd tuleb loomulikult pärast kriisi kohandada. kahe tuhande viiendal aastal me tulime välja riigiabi tegevusplaaniga ja nüüd tuleb meil äh, saadud kogemustest õppida ma usun, et ähm, tuleb alati arvestada sellega, et äh, avaliku raha head kasutust äh, tuleb äh, kontrollida, kuna kohati seda raha kasutatakse halvasti. tuleb arvestada majandussektori erinevate äh, osapooltega, kes soovivad seda raha kasutada. ja kui me anname riigiabi, siis äh, me arvestame regionaalseid faktoreid, kui räägitakse üldistest ähm, grupiviisilistest eranditest ma olen nõus äh, teiega, mis puudutab moonutusi siseturul ja konkurentsi ja ma usun, et me oleme ühel meelel ka kriisist väljumise strateegia osas. ja mis puudutab äh, konkurentsi moonutamist, siis me peaksime võib-olla paika panema, et millal meil rakendub see kriisist väljumise strateegia. üks varasem küsimus äh, puudutas ka seda strateegiat, ehk siis kuidas seda läbi viiakse, aga kas praegu on siis tõesti liiga vara otsustada, et äh, millal kriisist väljumise strateegia peaks rakenduma, minu arvates on see kiireloomuline küsimus ja me peaksime ajaplaani paika panema, ehk siis millal leiab aset see kriisist väljumine? kui te oleksite kuulanud mind tähelepanelikult eelnevalt, siis te oleksite märganud nüanssi. finantssektori riigiabi osas ma ei maininud äh, kuupäeva, aga mitte finantsvaldkonna äh, osas ma põhimõtteliselt mainisin ühte kuupäeva, detsember kaks tuhat kümme ma loodan, et ma saan detsembris kaks tuhat kümme öelda, et nüüd ongi lõpp, sest kriis on läbi, aga kahjuks on veel mõningast ebakindlust. tänan ja nüüd äh, härra Ferber, palun. tänan, proua esinaine, härra Armulja. me täna juba rääkisime lühidalt äh, koostööst Euroopa Parlamendiga ja ma liitun äh, sellega, mida ütles kolleeg äh, Tati sel aastal on äh, plaanis äh, grupiviisiliste vabastuste äh, reform ja kuidas te plaanite selles valdkonnas teha koostööd Euroopa Parlamendiga? selles punktis võib öelda, et mul on lausa kirjatöö selle kohta olemas, ma ei pea äh, teid veedma selle üle, et ma tulevikus üritan leida häid suhteid Euroopa Parlamendiga, ma on olnud mulje viimase viie aasta jooksul, et meie suhted on olnud üsnagi head. ma olen EKONi komisjoni külastanud iga kord, kui te palusite ning oleme palunud võimalust siia tulla rohkem, kui teie olite valmis vastu, eh, vastu võtma. me oleme täiskogul rääkinud, oleme koordinaatoritega rääkinud, me rääkinud kõigi nende komisjoni liikmetega, kes on olnud koordinaatorite ühinedega, me olime suure, meil on suurepärased suhted eh, nii eelneva kui praeguse komisjoni juhatajaga. alati, kui te olete valmis eh, aru pidama, oma mõtteid esitama, siis on, olen ma kättesaadav ja iga kord, kui ma pean vastu võtma otsuseid, siis ma kavatsen see kaasata Euroopa Parlamendi. teen vähemalt oma poolt kõik selleks, et Euroopa Parlament oleks kaasatud nii, nagu ta olema peab. ma rääkisin enne siin tulevastest eh, määrustest, me ei tea, millised nad detailselt peavad välja rääkima, näiteks eh, kollektiivsed kompensatsiooni osas me võtsime komisjoniga väga palju erinevaid otsuseid vastu. peame mõtlema selle peale, kuidas äh, need otsused vastu võtta. näiteks äh, sektoripõhine erand äh, autotööstusele. kindlasti me arutame seda küsimust veel viimase minutini ning konkreetsetel juhtudel konkurentsinormide rakendamisel. ma ei saa detaile teile rääkida, kuid ma võin hiljem teile öelda, miks see nii on, kuid komisjon on omapoolse otsuse langetanud. Ja, vielen Dank, das ist ja schön, dass Sie oft zu uns kommen wollen und mit uns diskutieren wollen. Was me soovime loomulikult seda teemat edasi käsitleda, aga mis puudutab grupiviisilisi erandeid, siis Euroopa Komisjon tahab paika panna juba õiguslikud aspektid ilma teisi osapooli ära kuulamata. näiteks teie eelkäija Karel van Miet tegi väga tihedat koostööd äh, Euroopa Parlamendiga aga teie eelkäija, teie otsene eelkäija proua Kroos tegi küll väga vähest koostööd Euroopa Parlamendiga, kuidas te hinna, ennast hindate sellel skaalal? ma ei hakka ennast võrdlema öö, eh, oma öö, eh, eh, eelkäijatega, aga ma kavatsen kindlasti neist igas valdkonnas parem olla. Uh, from... suur tänu ja nüüd sotsialistide ja demokraatide nimel proua Ferreira, palun. Bem-vindo, senhor comissário. Uh, uh, ainda também. Uh... härra volinik, nüüd siin hilisel tunnil veel esitan omapoolsed küsimused. Teie kogemused konkurentsivaldkonnas tekitavad eh, lootusi ja seetõttu kaks küsimust. esiteks, olemasolevad vahendid, kas need võimaldavad teil tagada laenude andmist ettevõtetele on mitmesuguseid konkurentsimoonutusi, mis puudutavad just VKE-sid ja teine küsimus puudutab riigiabi. kui me sellest erakorralisest ajahetkest äh, nüüd äh, üle saame, siis äh, on meil olukord, kus osad ettevõtted on saanud riigiabi, teised ei ole saanud, osad sektorid on, teised ei ole. ja siis võib tekkida olukord, kus tuleb äh, läheb, lähemalt uurida toiduainete valdkonda, kus on suur ebavõrdsus konkurentsi osas. tema mis puudutab ligipääsu laenule, siis see on väga tähtis ja väga keeruline küsimus kuidas oleks võimalik panustada sellesse, et eh, ettevõtted saaks taas laenu võtta ja hulgas ka VKE-d, sest eh, neil ei ole ligipääs kapitaliturgudele. kahtlemata restruktureerimisplaanid, mis puudutavad finantseerimisüksuseid, on olulised. peame tegema kõik selleks, et eh, need halvad finantsjuhid ei saaks et see osa neist tohututest ehm, ehm, finantsaabidest, mis eh, võib halvasti mõjuda ülejäänud ehm, finantssüsteemile ilma, et eh, ilma eelarve tasakaalu viimideta, silma parem, silma maksujõulisuseta, jõulisuseta ei ole võimalik loota krediiti, sest halvad pangad ei suuda anda häid laene. meil on vaja võimalikult kiiresti taaskapitaliseerida, meil on vaja eh, konsolideerida eh, bilanss ja see on ülesanne, mis ei puuduta ainult konkurentsipoliitikat, vaid ka riigiabipoliitikat. Eh, siin on riigiabipoliitikal väga oluline roll mängida ning ma sooviksin veel öelda seda, et kolmest sektoripõhisest abist äh, võiks kaks ette tuua et,, et esile tõsta kui väga edukat. see puudutas energiasektorit ja farmaatsiasektori. Nad äh, annavad meile kindlasti veel võimalusi rääkida adekvaatsest konkurentsipoliitikast. Te rääkisite sektorist, kus on selged konkurentsiprobleemid, peame vaatama, kas äh, neid on võimalik Äh, sellega on võimalik tegeleda pigem äh, konkurentsi või muudest äh, poliitikatest lähtuda. Um, só uma pequena pergunta suplementar. Uh, como é que, com as, no... com as ambições que tem. Uh... väike täiendav küsimus. Teie ambitsioonidest lähtuvalt, eh, kuidas, mis, mis tunne teil on? seoses äh, teie, teie käsutuses olevate vahenditega, teie meeskonnaga, äh, vahe, rahadega, mis on teie käsutuses. me oleme parlamendis palju rääkinud, et tuleb eraldada lisavahendeid konkurentsi peadirektoraadile, anda rohkem ka inimressursse. kas see küsimus on nüüd lahendatud? Äh, jah, tegelikult väga paljudel kõrgema taseme ametnikel oleks suurem rõõm sellele küsimusele vastata. mina hoiaksin ettevaatlikuks ja ütleksin, et meie peadirektoraadis on suurepärased töötajad ja meil on väga hea koostöö liikmesriikide ametivõimudega. süsteem on toiminud kahe tuhande neljandast aastast saati ja me oleme oma tegutsemissuutlikkust suurendanud, me oleme pidanud kinni oma samadest põhimõtetest ja prioriteetidest, aga ma ei saa siin äh, öelda, äh, et andke mulle rohkem raha täna. Äh, vaatame, mida me teha saame, kas me saame midagi paremini teha äh, ja rohkem teha olemasolevate vahenditega ja kui tulevikus ma leian, et Te ülesanded, mille te mulle püstitate minu portfellis ja kui ülesanded, mille kodanikud mulle püstitavad, et ma seda ei suuda toime panna, ellu viia oma tuhande töötajaga, siis ma küsin teilt juurde uh,. No, suur tänu ja härra Rapkei. Das Thema Strafen bei Wettbewerb. mis puudutab äh, konkurentsi rikkumise trahve, siis kartellrikkumiste puhul on need trahve tõesti ka rakendatud, aga ma tahaksin sellele teemale nüüd äh, läheneda teisest vaatenurgast Euroopa Komisjonil on loomulikult äh, pädevus äh, tegutseda ja kartellipettustega tuleb karmilt ähm, tegeleda ja loomulikult ei saa komisjon kõike läbirääkimiste käigus ähm, lauale laduda, aga sellegipoolest äh, tõusetub läbipaistvuse küsimus. kas meil võiks olla äh, teatav kriteeriumite kataloog, kus oleks kirjas, kuidas jõutakse nende trahvide määramiseni, nii et siis äh, oleks ka parlamendis võimalik sel teemal arutlusi pidada. sellist äh, kriteeriumite kogumit ei ole ja tihtipeale on äh, komisjon kaotanud ka Euroopa kohtus, kuna trahvid ei ole olnud piisavalt põhjendatud ja ma usun, et nii komisjonis kui parlamendis tuleks sel teemal arutelu pidada Desde luego, debatir sobre sanciones me parece normal, me parece. jah, sel teemal arutleda on minu meelest normaalne ja loogiline ja ma olen alati valmis äh, rääkima sanktsioonidest, sellepärast et äh, see on ju oluliseks äh, vahendiks konkurentsipoliitika läbisurumisel, aga on mitmesugused olulised äh, kriteeriumid. näiteks võeti vastu teatavad suunised kahe tuhande kuuendal aastal, mis puudutavad sanktsioone ja nendega pannakse paika ka õiguslik äh, alus teatav määrus äh, on äh, siin õiguslikuks aluseks. Te mainisite Euroopa Kohtu otsuseid, ma loomulikult äh, austan neid, aga ma usun, et me peaksime siinkohal tooma ka ühe näite nüüd äh, Euroopa Kohus on korrigeerinud neid sanktsioone, mis on määratud lähtuvalt suunistest, mis on vastu võetud aastal kaks tuhat kuus, nii et äh, siin ei ole olnud vastuolu nende suuniste Euroopa Kohtu otsuste äh, vahel. me võime muidugi äh, arutleda sel teemal, kas nendes kahekümne kuuenda aasta suunistes on kõik kriteeriumid sees äh, minu arvates on sealt veel ka kriteeriume puudu ja tihtipeale jääb vastava voliniku otsustada, mida konkreetselt tehakse. kujutagem nüüd ette, et sanktsioonidega, mida ma küsimärgi alla ei sea, mõjutatakse ettevõtet ja ohtu satuvad äh, töökohad, kas ähm, kriteeriumiks ei peaks olema ka sotsiaalsed aspektid? minu arvates äh, need ei sisaldu senistes suunistes. tänan. Sinceramente creo que están, creo que están bastante bien explicadas en la ma usun, et äh, need kriteeriumid on selgelt äh, suunistes sees. ja määrus äh, töötati ka välja sellest lähtuvalt. arvestatakse tekitatud kahju, kui on tegemist konkurentsiõigusalase rikkumisega ja sanktsioonid äh, sõltuvad mitte ainult äh, rikkumise mõõtmest, vaid ka raskusastmest ja siis määratakse sanktsioonid ka lähtuvalt äh, rikkumise kestusest. ma usun küll, et need on kriteeriumid, mida me võiksime toetada, aga kui ettevõttele määratakse sanktsioonid, ja ettevõte tõestab, et ta ei ole võimeline maksma, siis äh, oleks võimalik sanktsioone ka moduleerida. suunistes on juba ex ante kirjas et äh, kui ettevõte ei ole võimeline sanktsioone maksma, siis äh, see maksevõimetus peab olema põhjendatud. nii et äh, ettevõte ei tohi lihtsalt näidata ennast maksevõimetuna, vaid ta peab seda ka olema ja siin siis sanktsioonide määramisel seda arvestatakse. kui ohtu satuvad äh, töövõtjate töökohad, kui ettevõte on selle ohu ise tekitanud konkurentsi moonutades, siis tuleb kasutada sotsiaalpoliitikat, et seda kahju kõrvaldada, konkurentsipoliitika siin kõiki vastuseid ei paku. ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg ähm, Tremosa, palun. Äh, suur tänu, proua esinaine. tänan, te olete näidanud, tõestanud ennast volinikuna ja loodetavasti nagu head veinidki, te aina par-, lähete paremaks aja jooksul. konkurentsivolinikuna te kindlasti teate, et konkurentsi valdkonnas on äh, Hispaanial väga palju lahtiseid, äh, äh, lahtiseid äh, uurimusi alustatud seoses illegaalsete, väidetavate illegaalsete ähm, riigiabidega, see puudutab väga palju erinevaid sektoreid. Hispaania umbusaldab ka Euroopa Liit seoses sellises olulistes valdkondades nagu FRAT, mis puudutab pangasektor, pangandussektori Eh, turgutamist. samuti öeldakse, et eh, Hispaania ei suuda rakendada näiteks, eh, näiteks selliseid nähtuseid nagu nagu näiteks tootlikkus ja muud küsimused. kas te oskate, kas te suudate jääda Euroopa-keskseks ja neutraalseks Hispaania suunas? suur tänu, selle küsimuse eest. jah, teie koduriikupaigast tulevad veinid tõesti lähevad aja jooksul paremaks ja mina ise olen pärit Riohast, kus veinid on ka suurepärased. mis puudutab riigiabi ja Hispaaniat, siis äh, nii nagu Leedus, Kreekas, Iirimaal, ükskõik millises riigis Euroopa Liidus, äh, mis minusse puutub, äh, kui ma täidan oma kohust konkurentsivolinikuna, täpselt samamoodi nagu eelmises äh, voliniku ametis olen ma huvitatud ainult ühest asjast, Euroopa Liidu õiguse rakendamisest, lepi-, aluslepingute kaitsmisest äh, ja äh, ma kannan hoolt selle eest, et kõik otsused lähtuvad komisjoni poliitikast, seda ma tahtsin oma töös teha ja ma tõesti alustasin väikeste tegudega. ma olen valmis seda edasi tegema tulevikus ka. konkreetne näide teile selle kohta, mida ma tegelikult tahtsin teada. Barcelona lennu, lennuväli. sealt ei saa kahekümne kolme riiki lennata, sellepärast et Hispaania riik on sõlminud kahepoolsed lepingud, mis keelustab need lennud ja on muutnud nende riikide jaoks kohustuslikuks Madriidi ja mitte Barcelona lennuvälja. kas te kavatsete sellise olukorra puhul, sellise moonutava, vaba konkurentsi moonutava olukorra puhul midagi ette võtta? vastus. ja nagu austatud äh, saadik teab, äh, proua riigiabi, riigi vajand, äh, finantsabi transpordisektoris saab olema üks osa konkurentsivoliniku portfellist, nii et ükskõik, kus riigiabi ei ole kooskõlas meie koos eesmärkidega, meie eeskirjadega ja kus on konkurentsivastane tegevus, Äh, lähtuvalt artiklist äh, sada üks või sada kaks äh, ja siis ma teen seda. ja ma saatsin ka kirjaliku küsimuse selle kohta, ütleb saadik suur tänu, äh, nüüd me tegelesime selle küsimusega pärast ka transpordikomisjoni lahkumist, nii et ärge transpordikomisjoni liikmetele sellest rääkige. Äh, sellega me oleme küsimustega lõpule jõudnud, volinikukandidaadil on võimalus nüüd viie minuti jooksul teha kokkuvõte ja võib-olla on ta juba saanud minupoolse märkme kätte, ma olen kirja pannud, et te juba lubasite äh, härra Fööbele, et te olete parimatest parem ja äh, loodetavasti see tähendab seda, et te olete meie tšempion. Äh, äh, ma tahaksin küsida, kas teie olete valmis toetama seda, mida ma teilt küsisin, vähemalt üldises mõttes e. suur tänu, proua esinaine. mis puudutab neid kolme punkti, mille te esile tõite ja mis mulle edastati sekretäriaadi poolt, siis ma võin nendes punktides ainult teiega nõustuda kas te tahate, et ma kirjutaksin komisjoni ees teile alla äh, või äh, on äh, avalik avaldus minu poolt teile piisav, ma olen nõus, et ma informeerin ko-, teie komisjoni oma tegevusest, ma püüan kaasata komisjoni oma portfelli töösse ja ma olen nõus alla kirjutama ka lõike number kolm, aga nüüd ma olen sellele ka avalikult alla kirjutanud. palun olge lahked, suur tänu! ja suur tänu teile kõigile tänase päeva eest, mitte sellepärast, et te andsite mulle siin lõpus avalduse, millele alla kirjutada, mul oli tõesti hea meel seda teha, aga aga ma tahaksin tänada teid teie arvamusevahetuste eest ja küsimuste eest. ma minu meelest on vajalik, et me põhjalikult arutame poliitikate üle, mis on alati Euroopa Liidu siseturu seisukohast olulised ja ma olen seda arvanud juba ammu-ammu enne seda, kui ma arvasin, et minust tuleb konkurentsivolinik ja lubage mul korrata, tegemist ei ole minu jaoks mitte ainult poliitilise ülesandega, mis on seotud mingi konkreetse poliitilise huviga või, või erahuviga, vaid tegemist on Äh, minu pühendumise äh, motiiviga, motivatsiooniga, ma olen pühendunud Euroopale, ma olen pühendunud Euroopa integratsioonile ja loomulikult Euroopa äh, omal ajal sai alguse ajajärgul, mis oli meie riikide jaoks väga keeruline ajajärk, nendest raskustest, suurtest väljakutsetest tuli omal ajal üle saada, et Euroopa saaks teoks, aga sellegipoolest täna on meie ees samuti rasked ülesanded, aga meie eurooplastena, meie, meil on silmi, me seisame silmitsi äh, tohutute väljakutsetega järgmistel aastatel. Äh, mina osalesin mõningatel G kahekümne kohtumistel viimase pooleteise aasta jooksul ja ma püü-, me püüdsime ühiselt kriisiga toime tulla, kaaluda äh, millises maailmas me elame ja kuidas sellises maailmas kõige paremini kriisiga toime tulla. mul on olnud äh, väga hea meel ka osaleda aruteludes Euroopa majanduse üle siin ja ma tean, et äh, äh, komisjoni ja, ja parlamendi ülesanded on väga olulised, Lissaboni leppes ka nõukogu ülesanded on väga olulised, võib-olla mitte äh, Äh, nad ei ole nii ambitsioonikad ja Euroopa-meelsed kui äh, meie kaks institutsiooni, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlamendid on Euroopa äh, meelsuse essents nii-öelda tänu meile on Euroopa muutunud tugevamaks mitte ainult paberil, vaid ka praktikas. suur tänu uh,! suur tänu! volinikukandidaat, suur tänu äh, ka meie komisjonile ja me lõpetasime isegi õigel ajal. nii et äh, ma tuletaksin teile meelde, et äh, täna kell kaheksa toimub hindamine ASB üks G kolm ruumis ehk siis poole tunni pärast. kell kaheksa täna õhtul kohtume seal. ka mina olen väsinud nagu teie